kallid kolleegid, kas tohiks paluda, et te nüüd taas oma kohad sisse võtaksite? meil on täna veel väga olulise päevakorraga pärastlõunane sessioon ja me ei tahaks seetõttu viivitada kauem. päevakorrapunkt number kolmkümmend kõigepealt on see, millega me peaksime siis alustama see käsitleb äh, Richard Howitti raportit. praegusel hetkel on tegu avaliku kuulamisega ettevõtja sotsiaalse vastutuse koh-, kohta ning äh, sellest, kuidas see peaks pakkuma huvi ühiskonnale ning äh, edendama jätkusuutlikku ja kaasavat arengut. nagu te teate, siis selles raamistikus on meil ette nähtud juurikomisjoniga arvamuste vaheldus ning kaks algatusraportit on selles küsimuses koostatud, need peaksid siis aitama meil seda teemat mõista, aga täna ei ole meil ette nähtud mitte Richard Oviti äh, teksti analüüsimine, meil on siin hoopiski külalised niisiis minust vasakul, see tähendab teie, teie jaoks paremal pool. ning võib-olla me siis võiksime paluda, et härra Hoovit juhataks sisse arutelu ja siis saaksime paluda, et meie puu, meie külalised oma seisukohti tutvustaksid ja siis on aeg sõnavõttudeks. suur tänu well,. Uh, suur tänu selle sissejuhatuse eest mõned äh, isiklikud kommentaarid selle suhtes ja ma väga väärtustan teie nõuandeid ja kõike seda, mis te olete teinud ja mul on olnud väga hea meel olla selle teema raportöör. tegemist on teemaga, mida, millesse ma olen loodetavasti Euroopa poliitika valdkonnas väga suuresti panustanud ja mul on väga hea meel, et sellele nii palju tähelepanu on pööratud meie komisjonil. aitäh sekretariaadile nende toe eest. täna on meil avalik kuulamine, sest ma tahan, et komisjoni kolleegid ja kõik teised, kes meie tööd jälgivad, mõistaksid, et võrreldes eelneva Euroopa Komisjoni teatisega, mis pärineb viie aasta tagusest ajast, on väga palju muutunud väga palju on muutunud uues teatises ja mul on väga hea meel selle uue teatise üle. see kokkulepe on minu arvates väga positiivne ja konstruktiivne vundament, millele tugineda ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas meie komisjonis ja Euroopa Liidu institutsioonides tervikuna. teiseks Äh, mida peaks rõhutama, on see, et arutelu ettevõtete ja teiste sidusrühmade vahel on väga erineva tonaalsusega võrreldes viieaastase tagu, viieaastase taguse ajaga ja paljud äh, komisjoni liikmed ehk mäletavad, et me peaksime olema ausad, milline see olukord siis oli. viimases äh, raportis oli meil konsensus saavutatud äh, see ei olnud lihtne, kuid äh, nagu me mäletame, oli see võimalik ja vägagi lihtne ei olnud äh, koostöö äh, vastava foorumiga. ja mina olen parlamenti seal foorumis ise esindanud, see on väga suur au olnud mulle oli aegu, kus vabaühendused Foorumi tegevusest välja, tegevusest lahkusid, sellepärast et teie töö ei olnud tõhus. olukord on praegu erinev ja ma tahaksin, et kõik sõbrad ja kolleegid komisjonis mõistaksid, et äh, see foorum on väga hästi Brüsselis nüüd toiminud ning kõik sidusrühmad on kaks-kolm aastat laua taga olnud. komisjon soovis avatud äh, lähenemist ja see on tõesti aidanud meid, me soo-, meil on vaja konsensuse saavutamist, komisjoni lähenemine on tõesti andnud uue hingamise sellele poliitikavaldkonnale. teine teema, mis on muutunud, on ÜRO süsteem, kus äh, ettevõtete sotsiaalne vastutus on lahendatud globaalsel tasandil. jällegi tegemist oli sellise kahetise lähenemisega, arutelud keskendusid äh, ettevõtetele ja inimõigustele, inimõiguste ähm, nõukogus, mida esindas meie äh, hea koostööpartner ja ka seal olid seisukohad üsnagi äh, jagunenud, kolleeg Rogi ja tihtipeale näen ma oma rolli äh, sarnasena, nagu tema roll on olnud ÜRO-s, ta on saavutanud konsensuse ja ma pean ütlema, et eriti sellises väga negatiivses arutelus on tal edu olnud ja tema on näidanud, et inimõiguste valdkonnas on kohustusi, mis tuginevad inimõiguste seadusele ning valitsustel on kohustused ja need on need teemad, mida me ei saa vältida samaväärselt aga suutis ta leida sellise aruka lahenduse, kuidas edasi liik-, liikuda, nii-öelda selline reguleeritud lähenemine koostöös vabatahtliku lähenemisega ÜRO süsteemis. ehk siis rahvusvaheline äh, tööandjate organisatsioon ja ka Euroopa Liidu tasandil on äh, erinevad kommertskojad äh, toetanud seda lähenemist, ka ametiühingud ja vabaühendused on kõik saanud äh, oma toetuse anda. ja mina tahaksin selle värske lähenemise kaasata ka sellesse, kuidas meie oma tööd parlamendis korraldame. kolleeg äh, Baltasaare juurikomisjonis on, kellega me väga tõsiselt koostööd teeme ja ma pöörduksin ka variraportööride poole ja kõigi poole siin komisjonis, et me sellele uuele konsensusele to-, tugineksime oma töös ettevõtete sotsiaalse vastutuse valdkonnas. selleks, et seda toetada, see, mida me siin kuulamisel plaanime teha, on kutsuda kolm kõnelejat, kes esindavad sidusrühme ettevõtjaid, ametiühinguid ja vabaühendusi. ÜRO-s, ÜRO äh, üritusel Rios oli äh, väga palju ettevõtjaid, kes selle teemaga tegelesid nemad on olnud väga, väga olulise koha peal ja on nendele aruteludele aastate lõikes juba väga palju panustanud ning ma arvan, et kes võib-olla ettevõtete sotsiaalse vastutusega nii kursis ei ole, siis on kasulik kuulata selle Novo Nordiski äh, lähenemist, mis annab meile väga hea ülevaate sellest, mida ettevõtted saavad ära teha, loomulikult on ka teisi ettevõtteid, kui minu arvates on see Novo Nordisk väga heaks näiteks ja mul on väga hea meel, et äh, nad on siin esindatud. mis äh, puudutab Patrick Ishetit, kes on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär, asesekretär, see puudutab tarneahelat ning äh, halbu töötingimusi laste ärakasutamisest töö käigus ning ma arvan, et nende ametiühingute liikumine on olnud väga oluline selleks, et vaadata ettevõtete sotsiaalset vastutust äh, selles kontekstis ning mitte vaid suurettevõtete perspektiivist, aga kogu tarneahela jooksul ja tema on nüüd äh, sellises olukorras, kus ta täidab väga kõrgeid ametikohustusi ning ta on äh, pööranud sellele väga suurt ähm, äh, tähelepanu vahel on ta töönud raske ja ma tahan ausalt öelda, et ametiühingutel on olnud keeruline äh, seda tööd teha, kuid ma arvan, et Patricku äh, panus on olnud väga oluline ning äh, viimaseks Euroopa ettevõtete, ettevõtluse õigluse koalitsiooni esindaja Elin Brusin-, Bronski tege-, nemad on teinud koostööd äh, üleilmse organisatsiooniga ja nad vaatavad seda, mis toimub ka ÜRO süsteemis. tegemist on äh, tõesti selliste äh, oluliste ekspertidega, kes saavad meid teavitada äh, toimuvast äh, komisjoni teatise valguses ja jään hea meelega kuulama nende tegevust. suur tänu ning nüüd anname sõna inimestele, kes meile heidaksid valgust komisjoni ette kandele, igaüks saab viis minutit, see on, ma tean, väga vähe ja väga ärritav ning alustame Elin Vronskiga, kes on Euroopa ettevõtete vastutuse koalitsiooni esimo-, esimees ning tema äh, saab rääkida selle organisatsiooni tööst, see on valitsusorganisatsioon, mis tegeleb äh, nii selle küsimusega kui ka teiste sarnaste küsimustega ning palun, teil on sõna viieks minutiks like for.... suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada teid selle võimaluse eest esindada oma organisatsiooni ning jagada meie vaateid seoses Euroopa Komisjoni selle aasta teatisega meie organisatsioon toetab uut ettevõtete sotsiaalse õigluse, vastutuse põhimõistet, mis on äh, ära toodud äh, selles teatises ning samuti viidatakse sarnastele teemadele ka OECD juhtnöörides. ettevõtetel on nii positiivne kui ka negatiivne mõju äh, ühiskonnale ja nad on vastutavad, me peame Äh, edasi liikuma ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohustuslikust ja vabatahtlikust äh, lähenemisest. Euroopa Liidu tasandil äh, tehtud edasammud ei tohiks meid uinutada ja me ei tohi unustada seda, et me peame teemale tähelepanu pöörama mitmetes paikades maailmas ja samuti ka Euroopas. üks näide, rõivatootja Pakistanis, millelt mitmed Euroopa ettevõtted äh, tooteid ostavad, äh, seal toimus põleng, mitmed äh, töötajad said surma. sotsiaalne audit on toimunud juba aastaid, kuid tundub, et see ei ole olnud piisavalt tõhus. kui Euroopa kaubamärgid tõesti arvestaksid töötajate õigusi, siis oleks võimalik töötajatel ka oma töötingimuste suhtes teatud äh, nõudeid esitada ja selliseid tragöödiaid saaks tulevikus vältida. ettevõtete sotsiaalne vastutus äh, aitab äh, jagatud väärtuse kaudu majanduse toibumisele kaasa. isegi lühiajalised majanduslikud kasud e, ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ei tundu alati olevat mõistetavad ettevõtetele ja seepärast peaks äh, seda neilt nõudma ettevõtete juhtimisreeglid ei julgusta alati ettevõtteid kõige vastutustundlikumal viisil toimima ja tuletaksin siinkohal meelde, et Euroopa Parlament oma resolutsioonis kahe tuhande kaheteistkümnendal aas-, kaheteistkümnenda aasta märtsis äh, kutsus üles komisjoni seon-, seostama vahel kõiki neid erinevaid algatusi, mis on seotud ettevõtete sotsiaalse vastutusega. meie organisatsioon nõuab Euroopa Liidu äh, panustamist ÜRO ähm, eesmärkide jälgimisel. Need ähm, põhieesmärgid või juhtnöörgid ei ole kõige eesmärgiks, jõustamise vähesus rahvusvahelisel tasandil on probleemiks, samas on need heaks vahendiks riikidele ja ettevõtetele selleks, et oma tegevust hinnata meie organisatsioonil on kahju, et Euroopa koalitsiooni plaan ei ole piisavalt äh, konkreetne selles vallas ning ei ole selget ähm, juhtpositsiooni komisjoni poolt välja toodud. prioriteetide väljatoomine tõhusaks äh, rakendamiseks juhtnööride puhul on meie poolt soovitatud komisjonile läbi viia konsultatsioonid kodanikuühiskonnaga ning samuti ka nendega, keda Euroopa ettevõtete tegevus mõjutab. Need prioriteedid peaksid tuginema põhjalikule poliitika sidususe ja puudujääkide analüüsile, olemasolevale poliitilisele raamistikule, Euroopa kaubandus- ja investeeringupoliitikale ning igasugusele toetusele, mida ettevõtted saavad, see peaks olema läbi vaadatud, arvestades neid juhtnööre. ja meie usume, et riiklikud tegevuskavad Euroopa liikmesriikidel on oluliseks sammuks selles protsessis kaks äh, põhipunkti. meie organisatsioon soovitab põhiliselt keskenduda inimõiguste olukorra hindamisele ning samuti ja ka juurdepääs õiglusele nendel, kelle äh, õigusi on mõjutatud. mis puudutab inimõiguste äh, olukorra alu, aru, analüüsi, ettevõtted peaksid oma kohustustest kinni pidama äh, ja lähtuma inimõigustest vastavalt ÜRO juhtnööridele. me leiame, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ei saa olla midagi, mida vaadata e, erinevalt e, riikide inimõiguste järgimisest. ja me tervitame komisjoni e, lähenemist seda tegevust analüüsida ettevõtlussektoris, samas aga paralleelselt peaks komisjon analüüsima ka, milliseid lahendusi Euroopa Liit ja liikmesriigid peaks ette võtma äh, Äh, inimõiguste analüüsiks äh, õigus- ja poliitika valdkonnas. tegevused välismaal ja meie organisatsioon hetkel teeb uurimustööd, mis avaldatakse selle aasta lõpus ja me julgustame sealt äh, otsima täiendavat inspiratsiooni. läbipaistvus on oluline nüanss inimõiguste analüüsile ja me toetame seadusandlust, mis puudutab mitte täiendavat ähm, aruandlust, mis ei puuduta vaid rahandusküsimusi, et ettevõtted toeksid välja need erinevad äh, riskid ja mõjud, mis on seotud teenuste ja toodetega äh, ettevõtete tegevuses lõpetuseks äh, paar sõna, mis puudutab juurdepääsule õigusele. meil on kahju, et sellega ei tegeleta ettevõtete sotsiaalse vastutuse teatises ning äh, ettevõt-, need, kes äh, on selle teemaga silmitsi seisnud, äh, peavad toime tulema barjääriga, mis neid õigluse taotlemist takistavad. ÜRO on aga selles suhtes teinud väga häid ettepanekuid, aitäh! suur tänu! meie järgmine ekspert on härra Patrick Itchert. see on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni asepeasekretär ja ta on olnud juba viis aastat sellel ametikohal ning on nendes küsimustes väga suur ekspert. Teil on Merci president, à mon tour euh, et au nom de la Confédération Européenne des Syndicats, je voudrais suur tänu, proua, suur tänu, proua esinaine. ma olen nõus, et te et eelmine raport oli väga ambitsioonikas ning meil on tarvis tulla välja eurokriisist ning leppida kokku oma vahendites, kui pöördudes nüüd selle, selle teatise juurde tagasi, siis tegelikult mõni aeg tagasi oli klaas tegelikult täiesti tühi, kui nii öelda, võib öelda, aga nüüd me võime öelda, et klaas on juba pooleldi täis ning ma arvan, et me oleme tegelikult üsna suuri edusamme teinud, me oleme ümber defineerinud ettevõtja sotsiaalse vastutuse ning samuti selgitanud, kuidas see kaudselt ja otseselt mõjutab erinevaid valdkondi ühiskonnas. see tegelikult pea-, see, selle, siin tegelikult on kaks vastutust selles uues definitsioonis segatud. me räägime siin kaitsmisest, sellest, kuidas kuidas valitsus peaks kaitsma ettevõtjat, võtteid, aga samas ka ettevõtjate restruktureerimisest. meil on muidugi olemas teatav hierarhia ja OECD juhised on selles valdkonnas samuti äärmiselt olulise tähtsusega ning äh, konve-, vastavad konventsioonid ja juhised peaksid olema siin aluseks ning tihtipeale ei ole välja toodud valikuvariandid kõige paremad ettevõtja ja sotsiaalse vastutuse puhul on kaasvastutus tegelikult väga olulise tähtsusega, sellest varem ei räägitud ning uus uus teatis räägib ka nii otsesest kui kaudsest mõjust tarneahelale ja nii edasi ning samuti on toodud välja tööprogramm, mille osas me oleme tege-, mille üle me oleme tegelikult väga uhked. olles seda nimetanud, oleme me seisukohal, et klaas on ikkagi veel pooltühi, sest et võib-olla meil on küll tööprogramm olemas, aga samas tuleb ka tagada, et seda tööprogrammi rakendataks. kui me rakendame tööprogrammi, siis on tarvis teha terve hulk asju ning neid on tarvis teha enne selle aasta lõppu eelkõige ma olen siin selleks, et puudutada komisjoni kohustusi, nad peaksid enne aasta lõppu tulema välja dokumendiga Euroopa Liidu prioriteetidest ning mis oleksid seotud ÜRO suunistega ning samuti tuleks seda tegevust korrapäraselt üle vaadata, et näha, kuidas see toimib. komisjon peaks ka julgustama liikmesriike, et nad selle aasta lõpuks juba oma rakendusplaanid valmis teeksid. käisime Taanis ning ma arvan, et Taanil on tegelikult, Taani on riik, kelle eeskuju tuleks järgida, aga terves hulgas riikides on ikkagi alles väga palju küsimärke. nüüd kolmas punkt, need on ettevõtted, millest me räägime hiljem, aga kui komisjon ütleb ja ma rõhutan veel ükskord, kui komisjon ütleb, et ta eeldab, et kõik ettevõtted peavad oma kohustustest ja ülesannetest kinni, siis ma arvan, et tegelikult võime me siin ka pettumuse osaliseks saada. nüüd neljas punkt. komisjon on tegelikult pühendunud sellele, et enne käesoleva aasta lõppu tuua, tuua välja keskkonna ja sotsiaalküsimustega seotud avalikustamise nõuded aval-, läbipaistvusnõuded, läbipaistvus on väga olulise tähtsusega ning ma arvan, et kui äh, see läbipaistvus saab korralikult defineeritud, siis kõik saavad sellest kasu. praegusel hetkel on inimesed pisut äh, kahtleval seisukohal ja võib-olla lõppkokkuvõttes saab lähenemine olema pisut pehmem ja mitte nii konkreetne, aga oluline on, et me mingisuguse lähenemise paika saaksime, me ei saa oodata, kuni kakskümmend seitse liikmesriiki äh, kõik oma mingi raamistiku paika panevad, me peame tege-, tegutsema kohe ma saan aru, et VKE-sid tuleb teisiti kohelda, meil ei ole üks sobib kõigile mudelit ning samas ei tähenda see seda, et VKE võiks näiteks rahulikult lapstööjõudu kasutada või midagi niisugust, lihtsalt peame VKE-de jaoks olukorra lihtsamaks tegema. aga me põhimõtteliselt võime VKE-dele teatavaid erandeid ette näha, eelmisel koosolekul rääkisin paari aasta tagasest juhtumist, mis puudutas just Bangladeshi vabrikut ning mul on tõesti väga kahju öelda, et kui see vabrik lõpuks pankrotistus, siis see oli tegelikult Belgia ettevõte, kaks inimest istusid Belgias, Brüsselis ning saatsid Bangladeshi järjest erinevaid korraldusi ning panid ta need pandi tegelikult tootjad omavahel konkureerima ning see on täiesti klassikaline sotsiaalse dumpingu juhtum. Nende, nende Bangladeshi ettevõtete käive oli tegelikult hiiglaslik. nüüd siis küsimus on ka veel lepingutes ja avalikus hankes, riiklikus hankes, mille osas peaksid nii sotsiaalsed kui keskkonnaalased kriteeriumid olema ühel ja ühesugused kõikide jaoks ja me räägime ka veel rohepesust, aga komisjoni jaoks on tähtis, et me nendele asjadele ka paneksime nii-öelda hinnasildi külge. vana, varem oli meil selline valiku tegemise kriteerium kasutusel, aga see peaks nüüd muutuma ning ettevõtja sotsiaalne vastutus peaks tegelikult olema asi, mis on seotud äh, süvalaiendamisega, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu rahvusvahelistele lepingutele ning selles valdkonnas peaks meil praegusel hetkel toimuma teise taseme konsultatsioonid. varsti peaksid nad jõudma täitev komiteesse ning meil peaks olema olemas kogum reegleid rahvusvaheliste äh, lepingute jaoks, aga ma arvan, et me peaksime mõtlema ka nende rahvusvaheliste lepingute taasläbirääkimisele, sellepärast et siiamaani ei ole nad liiga palju kasu toonud. esiteks meil on tarvis, meil on tarvis konkreetseid raame, meil on tarvis läbipaistvust, praegusel hetkel, kui me räägime kontrollidest, siis me räägime kuuekümne 60 miljardi dollari suurusest suru, tulust, see on hiiglaslik turg tegelikult. meil peavad olema vabad ametiühingud ja tugevad ametiühingud, sest et need ametiühingud on kõige parem kontroll, mis meil saab olla. nüüd järgmine oluline punkt, me oleme ka juba varem kuulnud, et tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oli paigas terve hulk tegutsemis, tegi, tegutsemisjuhiseid, neid oli kokku kuskil kakskümmend tuhat aga meie peaksime eelkõige tagama, et need tegutsemisjuhised on tegelikult ikkagi loodud selleks, et kaitsta töötavaid inimesi. Pakistanis sai üle kahesaja inimese sel aastal juba surma tehase põlengus ja niisuguseid juhtusid ei tohi unustada. hakkan lõpetama, kui me räägime tarbijat, mõttest, ärge arvake, et ma nendest huvitatud ei ole, siis me peaksime vaatama ka teise nurga alt neid küsimusi ning pöörduma ettevõtete poole mida ütleksid tarbijad, kui nad teada saavad, et meil on allettevõtjad Hiinas, inimesed suhtuvad sellesse väga erinevalt, sellepärast et paljudele tootjatele on oluline see, kuskohast tooted tulevad. suur tänu, me jõuame nüüd järgmise kõnelejani, Susanne Stormer, asepresident Äh, farmaatsiaettevõttes ta-, Novo Nordisk, Taani ettevõte on see ning minu arust on tegemist väga eeskujuliku ettevõttega, võib-olla seetõttu, et tule, see on pärit Põhjamaadest ning eriti ettevõtja sotsiaalse vastutuse osas on Novo Nordic väga juhtival kohal. suur tänu, ma üritan oma kõneajast kinni pidada, suur tänu mind siia kutsumast eriti ma sooviksin pöörduda härra Howiti poole ja teda tänada. esimest korda kohtusime umbes kümme aastat tagasi Brüsselis, kui Novo Nordisk ja mina olime siin saamas kätte auhinda jätkusuutliku tegevuse eest. sellest ajast on palju vett merre voolanud ja me oleme kõvasti arenenud, aga ma arvan, et mitte ainult meie, vaid ka teised on kõvasti edasi arenenud ning mul on väga hea meel eh, siin rääkida mitte ainult oma ettevõtte, aga ka teiste sarnaste ettevõtete nimel, aga samas ma räägin ka lihtsalt kodanikuna, kellele, kellel on hea meel näha ettevõtte sotsiaalse vastutuse arengut. lubage mul alustada sellest, et ma ütlen, et ma tõesti kiidan ettevõtja sotsiaalse vastutuse definitsiooni, mille komisjon on koostanud. ma väga hea meelega näeksin, et see sotsiaalne jääks välja sellest sõnakombinatsioonist, sest et siin on sotsiaalse ja majandusliku mõõte vahel on tegelikult alati erinevus ja me peaksime ja me ei peaks pöörama kogu aeg tähelepanu ainult majanduslikule aspektile, mis iga kord ei ole õige. meie nimelt usume, et terve majandus ja terve ühiskond on tegelikult terve ettevõtluse aluseks ning meie huvides on panustada ühiskonna niisugusesse heaolusse. samuti oleme me väga teadlikud sellest, et meie ettevõtte peamiseks eesmärgiks on ühiskonda teenida. ning mulle tundub, et me vahetevahel tegelikult kaotame silmist oma ettevõtte eesmärgi teenida ühiskonda. nii et kui ma vaatan ettevõtja vastutust, siis ma vaatan seda kolmel erineval tasandil. esiteks käituda ja tegutseda vastutustundlikult, seda on võimalik ka kodifitseerida, selle jaoks on meil kõik võimalikud reeglid ja standardid paigas, mis peaksid siis eh, garanteerima, et vähemalt on miinimumtase olemas, millest allapoole ei saa minna. nüüd teine küsimus on loomulikult konkurentsivõime ning jagatud väärtuste kasutamine ning siis minu arvates on veel kolmas tasand, mida komisjoni teatis nii palju ei puuduta ning meie tahaksime koos komisjoni ja teiste partneritega selle kallal tegelikult töötada. see on tegelikult oluline olu,, oluliste innovatsioonide kaasamine meil on tarvis tegelikult ettevõtte ülest tegutsemist ning ettevõtte ülest äh, seid toimimisi, sest et see võimaldaks oluliselt paremini toime tulla kõikide meie ees seisvate väljakutsetega. sellest sõltub ka see, kuidas me niisuguste asjadega toime tuleme, sõltub see, kas, sellest sõltub see, kas Euroopast saab nii-öelda vananev patsient või terve ühiskond. meie ettevõtte eesmärgiks on probleeme lahendada, aga lisaks sellele me tahaksime tegeleda ka ennetusega, me tahaksime jõuda probleemide juurteni. ja kui me mõtleme nüüd komisjoni teatise peale, siis me peame vaatama seda mitmest tahust mõeldes sellele, mida ettevõtted saavad teha, tahaksin ma teile meenutada, millele on juba viidatud tegutsemispiiri, kui tegutsemispiirile, kui meil on umbes tuhat riiki, mis kontrollivad seitsekümmend viit protsenti SKT-st riikides ning kelle, kes alluvuses töötab umbes kaheksa protsenti kogu töö töötavast rahvast, nendele tähelepanu juhtida ja on väga oluline sellepärast, et nemad saavad tõesti mõjutada toimuvat. mina räägin siin nii-öelda Skandinaavia kõige väärtuslikuma ettevõtte nimel, aga mitte ainult. ma räägin ka niisuguse ettevõtte nimelt, kes on kes teab ja on endale selgeks teinud, et tema põhiline eesmärk on teenida ühiskonda. suur tänu, suur tänu nende elementide väljatoomise eest. me oleme enam-vähem ühel meelel. ning nüüd avan ma sõnavõtjate nimekirja, nii. Nadja Hirš on esimene kõneleja, palun. Zuerst einmal herzlichen Dank äh, an die suur tänu, proua esinaine. ja ma tänan ka äh, eelkõnelejaid. seda oli huvitav kuulata. tegemist on teemavaldkonnaga, mis on äh, saanud äh, aktiivsete arutelude teemaks. möödunud nädalal ma külastasin USA-d kohtusin seal vabaühendustega, kus me arutasime ettevõtte sotsiaalset vastutust ja huvitav oli täheldada, kuidas suhtutakse USA-s äh, ettevõtte sotsiaalsesse vastutusse ja kuidas meie suhtume. meie põhiliseks mureks, vabandust, USA-s on põhiliseks mureks see, et see peaks olema ettevõtte strateegia üheks osaks. ja loomulikult ei ole midagi halba, kui ettevõte saab ka kasu ja tulu sellest, kui ta oma tegevuse korraldab sotsiaalselt, vastutustundlikult, keskkonnasõbralikult, sellest võidavad kõik. ja see võib olla tõesti hea idee, mille poole ka meie võiksime püüelda ja muuta see jätkusuutlikuks eriti suurt huvi pakkus see, et kui me rääkisime lapstööjõu teemal ja seda on ka täna mainitud, siis minu arvates ei ole see osa ettevõtja sotsiaalsest vastutust äh, on iseenesestmõistetav, et me võitleme lapstööjõu kasutamise vastu. rääkides aga toodete päritolu jälgimisest, äh, siis äh, samuti on iseenesestmõistetav, et teatud tooteid me väldime ja mul on väga selge ettekujutus selles osas. ja samuti see töötajatel peaks olema vaba aega, et osaleda organisatsioonide, ühenduste tegevuses. see pidab endast suurt potentsiaali ja see on väga oluline ka kohalike omavalitsuste jaoks äh, Äh, kohalike organisatsioonide jaoks. ja inimesed saavad niimoodi kasulikke kogemusi ja jällegi võidavad kõik osavõtjad. see on veel üks aspekt, millele me võiksime keskenduda. veel üks asi, mis mulle huvi pakkus, äh, kui me võrdlesime olukorda Euroopas ja USA-s, siis Saksamaal näiteks väga paljud ettevõtted vastumeelselt teavitavad üldsust kõigist nendest headest ettevõtted, ettevõtmistest, mida nad on algatanud. sest nad kardavad, et neid sunnitakse kaitsepositsioonile. ja Saksamaal on tekkinud teatud suhtumine, et ettevõtjad peavad ennast kaitsma või õigustama ennast justkui ühiskond oleks nende vastu ja see on jällegi selline erinevus USA ja Saksamaa vahel. seega minu arvates on täiesti positiivne, kui ettevõtjad teevad omapoolse sammu ja tunnevad, et neid ka toetatakse. ma ei ole päris kindel, kas peab aruandluse kohustuslikuks muutma sest äh, kindlasti on tegevusvaldkonniti palju erinevusi ja väga palju sõltub sellest, kus tegutsetakse, millele keskendutakse ja äh, millist osalusvormi kasutatakse. kuid loomulikult need on küsimused, mida me võime jätkuvalt arutada. ja järgmisena äh, Philippe Boulon. ma oleks pidanud juba mainima tema nime siis, kui raportöör sõna võttis tähtajalise avaliku kuulamise eesmärk on äh, esitada küsimusi ja saada vastuseid äh, nendes teemavaldkondades, kus me saame ka oma külastajad õppida. ja järgmisena Philip Bulland. tänan, ma üritan ka sõnastada küsimuse. jah, tõepoolest, ma olen veendunud et ka ettevõtjatel on oma roll täita äh, sotsiaalse vastutuse osas ja see seos on väga tugev kahe osapoole vahel. noore parlamendiliikmena kuulasin huviga äh, mida ütles eriti raportöör Richard Howard selle kohta, millist edu on saavutatud ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnas. ma usun, et ettevõtetel on põhiliselt juhtimise probleeme. ja sidusrühmad tuleb kaasata sotsiaalsesse dialoogi selleks, et äh, paremini saavutada ettevõtte eesmärgid Äh, tagades ka mm, nii-öelda eetilise mõõtme täitmine ja inimõigustest kinnipidamine. Äh, ma tahtsin kommenteerida seda alltöövõttu küsimust, mida juba mainiti ja ka millistes äh, valdkondades ettevõtjad tegutsevad. kui me räägime sotsiaalvaldkonnast siis on päris selge, et me mõtleme erinevaid asju. Äh, ettevõtjate sotsiaalse vastutuse puhul me räägime sotsiaalettevõttest, nii-öelda kolmandast sektorist, sellistest ettevõtetest, äh, äh, mis aitavad neid ettevõtteid, kes investeerivad tulu ka sotsiaalsesse sfääri ja keskkonnakaitsesse. ja teisalt on teisi ettevõtteid, kes on suunatud ainult kasumi teenimisele. ja kes püüavad ennast näita parema, nagu nad on keskkonna ja sotsiaalküsimuste valdkonnas. ja nad millegipärast välistatakse a priori ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnast ja tulles nüüd oma küsimuse juurde, see on järgmine kas on võimalik, et me vaataksime ka mittefinantsandmete kohta koostatud tabeleid, et me saaksime pidada järgi ka sotsiaalsete aspektide täitmise üle. keskkonnakriteeriume on lihtsam mõõta äh, ja statistikat pidada, kuid sotsiaalküsimuste puhul on see raskem. ja need on rohkem nagu juhuandmed juba mõnda aega olen ma püüdnud luua süsteemi selliste ähm, tabelite koostamiseks, mis näitaks ülevaate äh, sotsiaalettevõtetest ja nende edusammadest. Äh, minu eesmärk oli hõlmata selle süsteemiga need ettevõtted, mis tegutsevad sotsiaalvaldkonnas, võib-olla see ei ole nende põhiäri, meil peab olema ülevaade sellistest ettevaadetest. ja ma ootaksin teie vastust sellele. meil on vaja kriteeriume, mis on ühtsed ja kasutatavad sellisel ühisel turul, nagu Euroopa Liidu turg on, et oleks võimalik mõõta ka ettevõtete tegevuse sotsiaalsed mõõded. see tagab parema nähtavusega investoritele, eh, kellel on siis paremad võimalused investeerida sotsiaalettevõtlusesse ja ettevõtetesse eh, hea sotsiaalse vastutuse mainega ja eh, see info on oluline ka kodanikele, tavainimestele. seega läbipaistvus oleks igati kasulik ja inimesed teaksid, kui palju investeeritud, millistesse ettevõtte ärivaldkondadesse on investeeritud, kust allhankeid saadakse kuidas suhtutakse keskkonda ja nii edasi. me ei saa seda kohustuslikuks muuta. ja ilmselt me liigume pigem vabatahtliku äh, aluse poole äh, ja need ettevõtted, kes vabatahtlikult võtavad endale sotsiaalse vastutuse, on ligitõmbavamad investeeringutele ja saavad ka parema tarbijapoolse toetuse osaliseks. ja seda arvestatakse ka riigihangetel ja kui näiteks äh, avaliku sektori lepingute puhul on juba äh, selline lepinguklausel, mis näeb ette sotsiaalsed kriteeriumid, mõõdetavad kriteeriumid, äh, oleks asi palju lihtsam. kuna ettevõtted et arvestaksid sellega ja see julgustaks neid vabatahtlikult eh, seda tegema ja see on minu küsimus teile. ja järelduseks tahan öelda, et me peame majandusliku sotsiaalse külje väga tihedalt omavahel siduma. suur tänu, järgmisena proua Venerab Abu. tänan, proua esinaine. ja ma tänan ka raportööri ja täna pärastlõunaseid külalisi. nagu mõned ütlesid, me peaksime sellest lühendat CSR S-i välja jätma. võib-olla me peaks hoopis E-tähe lisama, economical, environmental. ma nõustun selle üldise suunaga ja tahaksin küsida, kas kas me kaasame siia kõik ettevõtted, sealhulga ka äh, ütleme äh,, aktsiaseltsid, korporatsioonid äh,, vastastikku usalduse ühingud ja nii edasi ja kohaldame neile kõikidele samasugused kriteeriumid, sest nemad on ka tootmises tegutsevad. ja teiseks, tervishoiuvaldkond. Prantsusmaal on toimunud äh, väga laiapõhjaline arutelu ja ka teistes riikides äh, seoses asbesti kasutusega, kui ettevõtted äh, saavad otsustada, milliseid ehitusmaterjale kasutada näiteks äh, isolatsioonimaterjalina äh, ja see on kaasa toonud pähktõppe haigestumise ja, ja võib-olla kasutatakse ka selliseid tervist kahjustavaid materjale näiteks laste lutipudelite toitmisel seega küsimus, milliseid materjale kasutatakse, kas tootmisprotsessis on arvestatud ka sotsiaal- ja keskkonnakriteeriumitega, kui ettevõtjad um, toodavad selliseid tooteid, mis võivad olla kahjulikud tervisele, kas on võimalik sundida neid korraldama töö, tootmisprotsessi niimoodi, et minimeerida ohtusid ja sotsiaalsed tegurid võivad olla väga oluliseks äh, käivitusmehhanismiks. ja lõpuks mul on küsimus, kas on võimalik luua seos ja otsustada, millal kohaldada teisi kriteeriume lisaks kasumi kriteeriumile. kuidas on võimalik siduda kriteeriumite küsimus eh, keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutusega, kuidas seda mõõta? kas skp on ainuke mõõdik või on võimalik ka seda ajakohastada ja siduda see ka kohaliku ja piirkondliku tasandiga, lisaks riiklikule tasandile, et meil oleks parem mõõdik äh, lisaks skp-le. suur tänu ja enne kui ma annan sõnajärje tagasi meie ekspertidele, ma kommenteeriksin ka omalt poolt. proua Jonski äh, rääkis juurdepääsust õiglusele ja see oli adresseeritud komisjonile selle küsimuse esitamisel. kas te mõtlesite siin kollektiivseid hagisid või midagi muud? Te samuti kommenteerisite mõistete määratlusi ja ütlesite, et on hea, et meie mõisted on lähedased OECD ja ÜRO mõistete määratlustega kas see tähendab seda, et äh, me oleme nüüd nendest kinni ja äh, ei saa nendest kaugemale minna? ja kolmandaks oli veel midagi. Äh, ja see tulenes Helen Vžonski äh, sõnavõtust, ettevõtte vastutus ja ettevõtte sotsiaalne vastutus, et need kaks aspekti on lähenenud ja paar aastat tagasi mind üllatas see, et komisjonis räägiti, et seda kahte aspekti äh, käsitleti koos ja mulle tundus, et ettevõtte sotsiaalse vastutuse edendamiseks oleks kõige parem, kui lähtuda niimoodi selle ettevõtte vastutuse nurga alt ja kui me jääme selle ettevõtte sotsiaalse vastutuse mõiste juurde, siis see eriti ei mõjuta ettevõtjate ärimudelit ja nende pikaajalist strateegiat. ja kui ei muudeta põhjalikult ettevõtte juhtimist, kas on võimalik seda kuidagi mõjutada? nüüd äh, kohustuslik versus vabatahtlik. Euroopa Liidus äh, äh, ma ei tea, kuidas seda lahendada, sest meil kehtib reegel, et võrdne, võrdsed võimalused, õiglane konkurents kui midagi muud, siis me peame mõtlema, millised on need võrdlusalused. kui me oleme suutnud paika panna ettevõtte sotsiaalse vastutuse võrdlusaluse, miks mitte muuta see kohustuslikuks? kuna see on tõestanud, et ta toimib, kui on loodud võrdsed võimalused ja see oleks äh, sama hea kriteerium, äh, mida kasutada nagu võrreldes teiste kriteeriumitega. Äh, kommenteerid seda, mida ütles Richard Howard alguses. mina olin komisjoni raportöör ettevõtte sotsiaalse vastutuse teemal rahvusvahelistes lepingutes. ma arvan, et neid ei mainitud, aga mu küsimus on järgmine kui see, kuidas Euroopa Liit äh, kaubanduslepingutes oma väärtusi peegeldab, äh, on just see valdkond, kus äh, ettevõtte sotsiaalne vastutus peaks samuti peegelduma, mis peaks olema kohustuslik ka Euroopa Liidu ettevõtjatele, kui nad investeerivad kolmandatesse riikidesse. ja lõpetuseks, ja see ei ole küll küsimus, ma tahan öelda, et möödunud nädalal me külastasime sõpradega Liegi Assalon Mitausis ma ei tea, kuidas on äh, nende edusammud ettevõtte sotsiaalse vastutuse juurutamisel, aga kui te külastate sellist kohta, siis te näete, millised on tegelikult kehtivad piirangud. ma usun, et äh, nende äh, PR äh, osakond ütles küll, et nad on saavutanud edu, kuid tegelikult me nägime koha peal et see on ebaõnnestunud või see, mis juhtus Lorange'is. kui me lähtume nendest näidetest, siis me võime öelda, et siin on veel väga palju täiustamisvõimalusi. nii palju on minu poolt ja nüüd raportöör, kas te soovite esitada ekspertide küsimusi? ma teen väga lühidalt selleks, et ka lõpus sõna võtta. see, mis puudutab majanduslangust ja ettevõtja sotsiaalset vastutust, vastaksin sellele avatult see teatis on nii laialdane, milline peaks olema see komisjoni roll, mis peaks toetama, kuidas ta peaks toetama teie organisatsioone, mis valdkonnas täpsem, selles valdkonnas täpsemalt? me kõik räägime ettevõtetest, aga nagu kaks äh, kõnelejat ütlesid, siis jagatud väärtused on äh, need, millest me praegu räägime ja ma arvan, et see tekitaks uue arutelu meie komisjonis. Te viitasite põhimõttele jagatud väärtused ja minu arvates oleks väga huvitav tulevasteks diskussioonideks sellest äh, ka rääkida. aitäh. alustame nüüd vastupidises järjekorras kõigepealt äh, proua Stormer. kahjuks meil ei ole nii palju aega kui alguses, et äh, tõesti viis minutit, aitäh suur tänu. võib-olla mina viskasin puid nii-öelda juurde see jagatud väärtus on huvitav, see on tõesti vastukaja tekitanud eriti USA idarannikul, sellepärast et see puudutab ka ettevõtete konkurentsi, minu arvates on oluline vahet teha et see jagatud väärtuste strateegia ei ole midagi, mis on nii-öelda täiendav äh, lisategevus. meie ettevõttele on jagatud väärtused tõesti need, mida me peame silmas oma põhimõtetes, me mõtleme oma otsuste tagajärgedele, arvestame nende tagajärgedega nii sotsiaalsest kui ka keskkonna ja majandusperspektiivist ja seejärel üritame me leida, teha sellised järeldused, mis toovad kõige rohkem kasu nii-öelda reaalsel viisil. minu arvates on samuti huvitav, rääkides juhtimisest ja ettevõtete juhtimisest, äh, ma tõesti mõistan kõiki neid, äh, äh, nagu ka proua esimees ütles, et kõik need ettevõtted, kes justkui teevad keskkonnasõbralikku tööd. ma arvan, et peaks ka selle tegevuse avalikkuse ette tooma, ehk siis ei saa lihtsalt midagi aruandesse lisada, aga tegelikkuses tegutseda teistmoodi. see, mida komisjon tõesti saaks teha, ja mina ütlesin, et on vaja probleemi allikatega tegeleda, tõesti pöörata tähelepanu sellele, kuidas ettevõtted saaksid toimida vastutustundlikumalt ja jätkusuutlikumalt. ja see viib mind, viib mind ettevõtja sotsiaalse vastutuseni või siis jätkusuutlikkuseni. see tõesti puudutab seda, kuidas ettevõte suudab jätkata tegevust ja seda ja hästi hakkama saada heas keskkonnas meil on vaja seda, et ettevõtja sotsiaalne vastutus või jätkusuutlik tegevus oleks osa ettevõtja et,, ettevõtte juhtimisest, nii-öelda ettevõtte DNA-st. ja see on juba väga paljude ettevõtetega väikeettevõtete DNA-s ja see ei ole midagi, mis puudutab vaid suurettevõtteid, kes saavad seda endale lubada. ning lõplik märkus, tõesti äh, väga huvitav on see, kui vaadata hiljutisi katseid investoritega, kes äh, soovisid leida teavet ettevõtete kohta, Nad said kas finantsaruandluse äh,, äh aga ka mitte finantsteabe hiljem või kas nad said selle ühel ajal, siis investorid olid tõenäolisemad väärtustama ettevõtet põhjalikumalt ja said parema pildi, kui äh, nad said selle mõlemat sorti teabe üheaegselt. ehk siis see on üks toetus ähm, selles suunas, et äh, ka sotsiaalne ja keskkonna lähenemine peaks olema ettevõtte aruandluses nii-öelda äh, selles põhivariandis, mida neilt nõutakse seega minu arvates on väga suur toetus äh, sellele ette invest-, investorite poolelt ja mina eeldan, et see puudutab ka teisi huvirühme, kuidas nad ettevõtteid hindavad. ja sellega lõpetaksin ja annaksin siis äh, sõna teistele kolleegidele. aitäh ja palun, härra Aitšer suur tänu, proua esinaine, et te seda küsimust veel laiendasite ja tõesti, seda me peamegi tegema, tagamaks, et kõikidele e-, üksikasjadele me saame ka vastused. ma räägin, üks Ühendkuningriigi ettevõte andis välja, andis välja teatised ning, ning need käsitlesid töökohtade loomist Ühendkuningriigis, seal Ühendkuningriigis peetakse kinni ka ametiühingute nõud, nõudmistest, siis rääkis ta Bangladeshist, Bangladeshis laste õiguste rikkumisest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ning just niisugust üleilmset ülevaadet meil ongi vaja ja ma mõistan väga hästi, et erinevad sektorid on erinevad, ettevõtete suurused on erinevad ning me peaksime rajama niisuguse aluse, millele toetuda ja millelt hakata edasi arendama oma konkreetseid seadusi ja reegleid, mis kehtivad kõikide jaoks. ning asi ei ole mitte selles, et ettevõte on sotsiaalne asutus, et ta peaks ettevõtja sotsiaalsele vastutusele tähelepanu pöörama. oluline on, et ta peaks kirja, kinni nendest kriteeriumitest, mis on ühesugused kõikidele, nii nagu ütles ka proua Stormer. Äh, oluline on pöörata tähelepanu sotsiaalsele sotsiaalsetele aspektidele, jätkusuutliku arengu ja keskkonna aspektidele, need on kolm olulist, olulist aspekte. loomulikult on vaja selleks ka mitte, mitmesuguseid vahendeid, me peame looma juurde vahendeid ning komisjoni teatis tegelikult on toonud meid tagasi mõningate oluliste alusküsimuste juurde, mis peaksid kõikide jaoks ühesugused olema. ning ma olen tegelikult täiesti nõus teiega, proua esinaine. rahvusvahelised kokkulepped on olulise tähtsusega ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse kaasamine nendesse lepetesse on olulise tähtsusega. samuti on tähtis, et Ühendriigid võtaksid osa nendest lepikutest. alates Clintonist on nad üri-, üritanud Euroopat pisut järgida, aga meil on ka mõningaid teisi piirkondi, Hiina peaks samuti olema kaasatud ning väga oluline on just nimelt see, et niisugused asjad saaksid nii-öelda mainstream itud kõikides rahvusvahelistes kaubandus- ja ettevõtluslepetes sest meie jaoks on väga tähtis, et me suudaksime lõpule viia läbirääkimised teiste riikidega. Ehm, ning nüüd saab sõna ka Elin Vronski. suur tänu, võib-olla vastamaks öö, selle ühiskondliku teavituse süsteemile. see on tõesti väga raske, nii nagu te isegi rõhutasite, väga oluline, raske on tagada seda, et, et igal pool peetaks kinni põhilistest tööõigustest ja töö seadustest. meil on väga palju ideid, kuidas seda oleks võimalik praktikasse rakendada, aga praktikas ei ole see praegu siiski liiga hästi rakendunud ning me peaksime võimalikult palju läbipaistvust nõudma ettevõtetelt, sellest oleks kasu kõikidele ning mõned äh, sidusrühmad on, toetavad kohustuslikku mitterahanduslikku aruandlust ning see nende arvates suurendaks ettevõ- äh,, investorite ja tarbijate usaldust nende ettevõtete vastu. ettevõtted peaksid lihtsalt võimaldama rohkem juurdepääsu, rohkem läbipaistvust ning seega ka oleksid nad kõikvõimalike sidusrühmade silmis usaldusväärsemad. nüüd, kui me räägime hoolduskohustusest, siis tegelikult see sisaldab ettevõtete jaoks inimõiguste kaitsenõuet ning mis nüüd puudutab rahvatervise küsimust, siis on oluline pöörata tähelepanu sellele, et ei toimuks tervise, tervishoiu põhimõtetega vastuolus olevaid küsimusi, nüüd me mõtleme ka seda, et kolmandatest riikidest pärit ohvrite eest tuleks, teelt tuleks kõrvatada igasugused juriidilised takistused, mis takistavad neile juurdepääsu Euroopa kohtutele ning samuti peaks olema võimalik ohvritel algatada hagi Euroopas, selles küsimuses on tegelikult töödega juba aru, alustatud ning me ootame äh, komisjoni vastava uuringu lõppu lõppu, kui et me saaksime teada, missugused on Euroopa ettevõtete, kellel on filiaalid välismaal, nende välismaa filiaalide töötajate õigused ning ma arvan, et et ma ei tea, kas ma nüüd kõik küsimused konkreetselt juba vastasin ära. komisjonilt me ootaksime võib-olla avalikkuse teavitamist juba enne käesoleva aasta lõppu, kui see on võimalik ning selle protsessi erinevate osade tutvustamist, et see olekski praegu kõik suurtähi. härra raportöör, me oleme nüüd tõesti väga palju aega ära kulutanud, aga annan nüüd sõna teile, et diskussioon kokku võtta ma näen, et tööhõive ja ettevõtluse peadirektoraatide et esindajad kuulavad väga hoolikalt ning ma katsun teha samuti nii lühidalt kui vähegi võimalik. eelkõige tahaksin öelda meie külalistele suured tänu nende seisukohtade eest, mida nad meile siin tutvustasid ning ma tahaksin teile rõhutada, et äh, me oleme teiega ühte meelt, nii ettevõtlus kui kõikvõimalikud sidusrühmad on sama meelt ning nad on pühendunud ettevõtte vastutuse, ettevõtja sotsiaalse vastutuse arendusele, nad räägivad äh, Kimberli protsessist ning juhivad tähelepanu IT-ettevõtetele Ameerikas ning küsimus tekib, miks te ei tee veel rohkem, miks te ei toeta meid selles, aga ma arvan, et me peaksime ka olema suhteliselt mõistlikud. kahe tuhande kuuenda aasta teatises öeldi palju vähemat, kusjuures tegelikkuses me oleme väga palju asju ära teinud. nüüd, mis puudutab lapstööjõudu ja selle kasutamist, siis see on olnud tähelepanu keskpunktis. lapstööjõust ja laste ekspluateerimisest on rääkinud, räägitud väga palju, aga väga selge on ka see, nagu ütlesid kõnelejad, mõned ettevõtted lihtsalt ei saa väita, kuna nad ei tea, et kogu nende tarneahelas ei ole mitte üldse kasutatud laps tööjõudu. väga paljudes ettevõtetes on oluline juhtida tähelepanu ka ettevõtluse läbipaistvuse ja aruandluskohustusele minu arvates see on nüüd üks tegevus, mida peaks millele peaks tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, nagu me teame, meil on paljudes riikides, näiteks nagu Lõuna-Aafrikas ja Hiinas niisugused olu, osaliselt kohustavad seadused ja määrused Hiinas hakkavad, vabandust, Indias ka hakkavad nad varsti olema ning me tegelikult peaksime olema väga ettevaatlikud küsimustes, mida me siin räägime ja, ja kuidas me seda formuleerime. komisjon peaks tulema oma seisukohtadega kõigepealt välja ning meie siin komis komisjonis ei kirjuta vastavat seadusandlust ning seetõttu me peame väga hoolikalt tähelepanu pöörama sellele, et mida me tegelikult ütleme ja mida mitte. nii et härra Puulon, ma meil on väga häid näiteid ettevõtja sotsiaalsest vastutusest kolmandates riikides ning me ei soovi, et nad kaotaksid oma niši turul ning mis puudutab nüüd mainstreamingut, siis ma tegelikult usun, et me võime selles suunas mõelda küll, aga minu arust me peame pöörama tähelepanu ka komisjoni sotsiaalsete algatuste teat-, teatisele ning samuti avaliku hanke direktiivile, sest et ka see kaasab keskkonna ja sotsiaalset mõõdet. ma olen muidugi praegu pisut ettevõtlik, sest et on riike, mis ei ole sugugi meist liiga kaugel ja kus need, kus need sotsiaalsed mõõted ei ole sugugi nii hästi tööle läinud ning mis ei ole ka kooskõlas meie poolt paika pandud nõuetega. ma olen ka nõus sellega, mida te ütlesite investeeringute kohta. nüüd proua Penerabile, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite. nüüd definitsioonid. meil on olemas ettevõtted, sotsiaalne vastutus, ametiühingud, nende kõigi kohta on definitsioonid ja kui me räägime ettevõtja sotsiaalsest vastutusest, samuti juhtimisest ja ja keskkonnaküsimusest, siis tegelikult üheksakümmend protsenti kogu sellest jutust on üks ja sama. ma arvan, et me tegelikult hoiaksime kõvasti aega kokku ja osutaksime iseendale suure teenuse, kui me lepiksime nende definitsioonidega, mis komisjon on juba paika pannud ja ei raiskaks rohkem aega nende arutamisele ning nagu te ka ütlesite, proua president, kuigi minu asi ei ole teiega mitte nõustuda, aga ma tahaksin öelda, et komisjon on tegelikult oma teatisest tulnud väga asjalike seisukohtadega välja ning seetõttu oleks meile parem, kui me tegelikult aktsepteeriksime kõike seda, mida komisjon on öelnud, sest et minu arvates on komisjoni seisukohad niisugused, millega kõik saavad nõustuda. ma teen nüüd tõesti väga kiiresti, ütlen ta, ütle, ütleb kõneleja ning ma tõesti soovin, et minu dokument tegeleks nende küsimustega, et me ettevõtja sotsiaalsesse vastutusse kaasaksime ka rekonstrueerimise küsimuse, restruktureerimise küsimuse. ma ootan teie seisukohti selles küsimuses, väga paljude ettevõtete puhul on räägitud väga paljud ettevõtted on pööranud juba suuremat tähelepanu ettevõtja sotsiaalse vastutuse kaasamisele, aga on veel terve hulk ettevõtteid, kes tegelikult ei ole sellega veel piisavalt kaugele läinud. Euroopas juba on enam kui seitsekümmend äh, miljonit hargmaist ettevõtjat, kelle osas peaks minema tegelikult palju-palju kaugemale. ning ettevõtja sotsiaalne vastutus on lisandväärtus kõikidele osapooltele. kõik kõnelejad on seda rõhutanud ning ma sooviksin neid samuti selle eest tänada ning minu arvates on meie tänane avalik kuulamine suurepärane alus püüdmaks saavutada kokkulepet selle küsimuse osas. suur tänu, härra raportöör, ma sooviksin samuti tänada meie kolme külalist sellest, et nad oma kogemusi meiega jagasid ning ma arvan, et äh, ka komisjoni teatisele annab väga suure lisandväärtuse see, et nad saavad nende küsimustele mõelda ka eh, meie komisjoni esindaja Richard Hoviti raporti valguses. mul oleks ma pean ka tunnistama, et see dokument on suurepärane, ma loodan, et olete ka ise sellega rahul, aga ma tahaksin küsida, kas kõik siin on rahul siin toodud definitsioonidega? sooviksin ka tänada komisjoni, et nad osalesid siin meie arutelus ja nüüd me, päevakord näeb ette, et me üheksateistkümnenda novembril arutame teie projekti ning kahekümne kuuendaks novembriks tuleb esitada muudatusettepanekud, neid vaatame läbi kuuendal detsembril ning neljateistkümnendal novembril, vabandust, jaanuaril kaks tuhat kolmteist juba üritame arutada juri komisjoniga ning nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Steven Hughes'i raport asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated. niisiis, lugupeetud raportöör, teil on see. suur tänu, proua esimees. suur tänu, esinaine. ma andsin üsna põhjaliku ülevaate me eelmisel koosolekul oma raporti projektist, kui meil toimus avalik kuulamine ja sellel avalikul kuulamisel esinejad eksperdid äh, üldiselt toetasid neid põhipunkte, mida ma käsitlesin. Äh, komisjoni liikmetel on nüüd minu raporti projekt käes ja muudatusettepanekute esimese tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober, ma loodan, et liikmed esitavad oma muudatusettepanekud ja pärast seda me saame koos variraportööridega arutada, äh, kas on võimalik saavutada kompromissi. Äh, ja sissejuhatuseks paar kommentaari paar märkust asbesti kohta ja proua esinaine

peaaegu kolmkümmend aastat tagasi, kui ma olin Euroopa Parlamendi uus liige, koostasin raporti asbestide kohta ja hiljuti ma oma valimisringkonnas teatasin, et ma järgmistel valimistel kahe tuhande neljandast aastal ei osale ja see võib-olla on äh, üsna tõeline, et see on minu viimane sisuline äh, äh, raport asbesti kohta. väga palju on muutunud kolmekümne aasta jooksul, me teame, et on kehtestatud asbesti kasutamisele ja turustamisele keeld, kuid siiski on miljoneid tonne asbeste veel Euroopa Liidu taristurajatistest äh, ühiskondlikes hoonetes, eramajades, äh, äh, transpordivaldkonnas, laevadel ja seetõttu see on pärand, millega me peame pidevalt tegelema ja ikka ja jälle puutuvad töötajad kokku asbestiga. kaks olulist aspekti asbestiga, sellel on väga pikk peiteperiood tööline või äh, avaliku esindaja, kes puutub kokku asbestiga, võib-olla ei äh, suure äh, kokkupuute tagajärjel, suure kokkupuute tagajärjel alles kolmekümne, neljakümne aasta pärast. meil oli endine ähm, parlamendi liige Alex Faulkner, kes varem töötas laevatehases ja kes suri ähm, nelikümmend ähm, aastat hiljem pärast kokkupuudes asbestiga. seega see pikk peiteperiood teiseks, pole sellist ohutut kokkupuute piirmäära. Pole sellist piirmäära, äh, millest allapoole oleks avaliku esindaja või töötaja tervis ohutu. Need on kaks aspekti, mida tuleks silmas pidada. lisaks sellele me peame arvestama ka need paralleelsed arengud, mis tekitavad probleeme. esiteks äh, asbesti sisaldavad materjalid on kasutusel kolmkümmend kuni kuuskümmend aastat, mis tähendab seda ka väga palju hooned, mis sisaldavad asbesti, äh, kuuluvad lammutamisele või ähm, ähm, äh, renoveerimisele ja see tähendab seda, et töölised puutuvad jälle kokku asbestiga ja mida kauem see olukord kehtib, seda äh, vähem äh, töölised on teadlikud sellest äh, materjalist, millega nad kokku puutuvad ehituses või remonditegevuses. ja nüüd kiiresti tutvustan teile raporti põhiosasid ja liikmetel on olnud võimalik sellega tutvuda ja variraportöörid. kõigepealt me peame tõsiselt mõtlema vajadusele läbi viia põhjalik audit ja koostada asbesti sisaldavate taristute register Euroopa Liidus väga palju äh, ettevõtted ja hooldusettevõtted on aastate jooksul oma registrit pidanud asbesti sisaldavate materjalide kohta. me peaksime need andmebaasid koondama, looma riiklikud registrid, mis oleksid abiks tulevikus äh, remondi- ja lammutustöödel. väga huvitav asjaolu on see, et me oleme käivitanud Euroopas äh, hoonete energiatõhususe programmi ja me peaksime sellega seoses silmas pidama, et on vaja selle töö käigus, kui me tegutseme energiatõhususe suurendamise nimel, me peame kõrvaldama asbesti, kui me sellega kuskil kokku puutume. teine puudutab töötajate kvalifikatsiooni ja koolitust ja ma lisaksin siia ka litsenseerimise Euroopa Liidus selles valdkonnas on väga suur erinevus, kui me räägime koolitusnõuetest, litsenseerimisest, kvalifikatsiooninõuetest, me peaksime mõtlema sellele, kuidas oleks võimalik neid aspekte teatud määral harmoneerida. nüüd asbesti kõrvaldamise äh, tegevuskavade väljatöötamine ja selle küsimusele me peaksime mõtteid vahetama oma raportis ma rõhutan seda, et me peaksime mõtlema, kuidas käivitada vastavad kõrvaldamiskavad. Ähm, äh, äh, võib-olla mõnes kohas, äh, kui on võimalik ka asbesti nõnda öelda ähm, ähm, kindlalt sulgeda, siis võib-olla parem teda mitte puutuda, kuid ka sellisel juhul tuleb need faktid registreerida ja andmebaasidesse kanda teiseks, asbestis põhjustatud kutsehaiguste tunnustamine. Äh, riiklikud süsteemid, normid ja standardid erinevad oluliselt, kui me räägime vastavate kutsehaiguste äh, tunnustamisest, registreerimisest ja hüvitamisest. Äh, ka selle teemaga me peaksime Euroopa tasandil tegelema. järgmisena asbesti ohvrite äh, esindusorganisatsioonide toetamine. Nad olid esindatud ka meie eelmisel kohtumisel komisjonil äh, ja nad teevad väga suurt tööd abistamaks asbestiohvreid ja nende perekonnaliikmeid ja me peame mõtlema sellele, kuidas neid abistada, et nad saaksid oma tööd tõhustada ja minu ettepanek on mõelda ka võimalikule rahaliku, rahalisele abile. ja minu raporti viimane osa käsitleb äh, ülemaailmse asbesti kasutamise keelustrateegiaid Äh, rahvusparlamentides ja ka Euroopa Parlamendis on tõstatatud küsimus sellega seoses, kui Kanada valitsus äh, loobus äh, riikliku toetuse andmisest Jeffrey kaevandusele. see tähendab seda, et Kanadas lõpetatakse asbesti tootmine tõenäoliselt, kuid see jätkub Venemaal. ma äh,, ma jälgisin äh, mm, Siberis ühes linnas, kus kaevandatakse krüsotiilasbesti, kus president Putin äh, õnnitles neid patsutusega õlale äh, puhul, et nad äh, edendavad krüsotiili arengumaades ja seda ikka müüakse arengumaadesse kui ähm, mm, imetlusväärset materjali vaatamata sellele, et viiskümmend, kuuskümmend aastat tagasi siin juba loobuti selle kasutamisest ja võib-olla on vale, et et Euroopa laevad äh, viivad asbesti Indiasse, Bangladeshi, kus kasutatakse lapstööjõudu nende laevade lossimisel ja lapsed puutuvad kokku asbestiga äh,. ma tunnen ühte hargmaist firmat, ma ei nimeta seda nüüd äh,, esindaja käis minu äh, juures äh, ja ta ütles, et see ei puuduta Euroopa Parlamenti ega tööhõivekomisjoni, mis toimub arengumaades. minu vastus oli siiski, see puudutab meie tööd äh, tööhõivekomisjonis Euroopa Parlamendis. meil lasub moraalne vastutus ja kohustus äh, vältida äh, selliseid ohtusid arengumaades. Äh, sellest ma lähtusin oma raporti koostamisel, kuid ma igati ootan ka meie komisjoni liikmete arvamusi. suur tänu Äh, George Bach. Zunächst einmal möchte ich tänan, proua esinaine. ma tahan kõigepealt tänada raportööri selle raporti eest. tema äh, kogemused on väga hästi leidnud peegeldust sellest raportist, ta on leidnud väga õige lähenemise sellele teemale ja on viimane aeg saavutada kontroll selle äärmiselt ohtliku mürgise aine üle. sest sellega kaasnevad ohud tervisele, ka äh, eelseisvate aastate jooksul ka väikeriikides on väga palju töölisi kes puutuvad kokku asbestiga ja seetõttu äh, registreerimine on äärmiselt oluline. mina omalt poolt tahtsin tõstatada kolm küsimust. kõigepealt äh, väljaõpe, koolitus tuleb üle vaadata need hooned, kus asbesti on juba kasutatud ja need hooned äh, registritesse kanda. ja selles osas saaks Euroopa Liit etendada juhtivat rolli. teiseks, äh, tööliste koolitus, eriti noortööliste koolitus, kes võib-olla ei ole teadlikud kui ohtlikud on kokkupuuted selle ainega ja seetõttu on oluline nende teadlikkust suurendada, kuid sellest ei piisa. samaaegselt tuleb töötada ka harmoneerimise suunal. et harmoneerida meie tegevuskavad. liikmesriigid, Poola on juhtriik selles valdkonnas ja Poola võiks olla eeskujuks teistele heade tavade osas, siduvate tegevuskavade osas, teistele liikmesriikidele, et ka nemad oma tegevuskavasid ellu rakendaksid, seetõttu ma toetan seda raportit me peame kindlasti töötama harmoneerimise nimel Euroopas. Äh, ma loodan jätkuvale koostööle raportööriga. Äh, Mariann Arkin, puis Karima Deli. Mariann Arkin. ma tahtsin öelda paar sõna oma kolleegi Erika Manneri nimel, kes kahjuks täna ei saa kohal olla. kõigepealt tahaks tänada meie kolleegi Steven Hughes'i selle põhjaliku raporti projekti eest. ta ütleb, et see sisaldab väga palju häid lahendusi selle kohta, kuidas äh, käsitleda asbestiga kaasnevaid terviseküsimusi. oluline on leida vastuseid, sest asbestiga töötavate inimeste jaoks on see tõsine probleem ja äh, kutsehaigustesse tuleb samuti tõsiselt suhtuda asbestialane äh, äh, seadusandlus Euroopa Liidu tasandil saab kõike hõlmav. kahe tuhande üheksanda aastal võeti direktiiv, äh, millega kaitstakse töölisi asbestiga kokkupuute ohtude vastu. asbesti sisaldavate hoonete lammutamine on ka rangelt reguleeritud Euroopa Liidu liikmesriikides ja asbesti kasutamiseks on vaja eelnevat nõusolekut saada küsimus on aga, et inimesed, kes töötavad äh, asbesti sisaldavas hoonetes äh, või lammutavad neid ja ei ole teadlikud sellest või ei ole vastavad poliitikad. Äh, tervisekontroll nende jaoks, kes on kokku puutunud või on juba pensionile läinud, kuid sellist registrit ei ole Äh, arstikontroll on jäänud tööliste enda äh, vastutusele või siis töötervishoiuarstid ei oska diagnoosida asbestiga seotud haigusi. ainult Saksamaal on ettevõtete register nende kohta, kus on asbesti kasutatud ja kus töölised on kokku puutunud asbestiga ja, ja seetõttu arstlikku kontrolli saavad läbi ainult spetsialiseeritud arstid. Asbesti äh, vaba Euroopa Liit ja maailm on meie ainuke võimalik eesmärk ja ma loodan, et heale koostööle raportööriga. Karima Deli. Karima Deli, palun. suur tänu. aitäh äh, raportöörile selle dokumendi eest Euroopa strateegia mis puudutab tööohutust ja töötervishoidu, sel, ja selle nimel sooviksin ma rõhutada, et kui me vaatame seda statistikat, see on üsnagi hoiatav. sada, tuhat kaksteist äh, surma aastas on seotud asbestiga kokkupuutest äh, töökohas ning kakskümmend tuhat äh, kopsuhaigust tuvastatakse samuti iga aasta meil on sada kakskümmend viis miljonit töötajat, kes on töökohal äh, maailmas kokku puutunud ning üheksakümmend tuhat inimest saab iga aasta asbestiga seonduvate haiguste tõttu surma. seega me peame tõesti tähelepanu pöörama kõikidele nendele haigustele, mis on seotud asbestiga. Need on vaja siin äh, raportis välja tuua väga selgelt. jah, samuti tahaksin ma öelda seda, et meil on veel asbesti mitte ainult hoonetes, aga ka äh, laevades, neist ei teata väga palju, nad ei ole nähtavad, kuid samas on nad olemas. ja väga paljudki ei ole hetkel välja toodud, mida oleks vaja. siis teine väga oluline teema, loodetavasti vaadatakse seda läbi ka selle äh, raporti käigus ja see puudutab ähm, kuritegelikku või seda vastutusele võtmist äh, tööandjate puhul, see on juba saanud alguse USA-s ja me peame vaatama, mida liikmesriigid Euroopa Liidus äh, selle suhtes on ära teinud ja mida on võimalik teha. sest äh, töötajatel peaks olema võimalik esitada oma kaebused vastavatele ametivõimudele. Itaalias Torinos hiljuti kriminaalkohus äh, pani paika ühe, tegi ühe otsuse ja mina tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele äh,, teeksin seda väga et me peame väga kiiresti selgelt välja tooma selle, et US äh,, Euroopa Liit peab asbesti kasutuselt võtmise mm, lõpetama, me peaksime tagama selle, et liikmesriigid panevad paika oma riiklikud kavad selleks, et asbesti äh, kasutamise nimekiri koostada, meil peaks olema ka kavad selleks, et äh, lõppude lõpuks kogu asbest äh, hoonetest ja teistest kohtadest kõrvaldada. Euroopa Liit peaks keelustama asbesti kaubanduse ja sellega seonduvate toodete kaubanduse keelustamise. ja siis peaksime vaatama, kuidas meil selle raporti käigus on võimalik välja tuua ka teised seosed. me oleme rääkinud energiatõhususest, aga samas peaks meil olema ka eesmärgid seoses asbesti kõrvaldamisega. ja ma arvan, et me peaksime lisaks sellele avaldama suuremat äh, toetust uuringutele, mis võiksid olla väga head, äh, millega saaks asbesti asendada. Äh, loomulikult võib see tõstatada teisi probleeme ja seega Euroopa Liit peaks täielikult keelama igasuguse tegevuse Äh, ka selle nimetatud valge asbestiga, sest äh, see on ka küsimuse alla seatud. see ei ole nii turvaline, nagu väidetakse ning samuti peab tähelepanu pöörama ka betoonile ja sellega kokkupuutele, sest vahetevahel on sellised äh, osakesed samu, sama ohtlikud. ning viimane ettepanek meil on äh, vaja teha ettepanek, et kõik asbesti kõrvaldamise mm, programmid oleksid võimalikult ranged, selleks et väit-, vältida igasugust ohtlikku kokkupuudet eh, nende osakestega, suur tänu! härra Benjon, palun! suur tänu, teen väga lühidalt. hoiataksin teid eh, äärmuslike eh, tegevuste ees, eest selles raportis. ma olen nõus nendega, kes on öelnud, et me peaksime keskenduma asbestiga seonduvatele haigustele väga paljud äh, talud on asbest äh, katustega ja kui me tõesti ütleme, et kõik need on vaja kõrvaldada väga lühikese aja jooksul, siis äh, ma ei tea, mida see küll kõik maksma võib minna kolm-neli aastat tagasi kulutasin äh, tuhandeid äh, eurosid selleks, et asbesti oma majast äh, kõrvaldada. ja kui taludest on vaja väga kiiresti kõrvaldada need ähm, katu, asbestkatused, siis pean teid hoiatama, et väga paljud talunikud võivad minna pankrotti. suur tänu! ma tahaksin ka komisjoni seisukohta kuulda, aga, aga palun tõesti kaks minutit, kahjuks meil on väga vähe aega. kas te soovite kasutada seda võimalust? suur tänu. üldiselt on meil hea meel selle raporti üle, minu arvates on siin väga palju olulisi, äh, olulist ja kui ma võin ennast vabalt väljendada, siis tõesti vajutatakse siin kõi, nii-öelda kõikidele õigetele nuppudele. praegusel hetkel ei saa ka komisjon äh, lubada mingisuguseid tegevusi. tahaksin aga kasutada võimalust, et teid teavitada sellest, et me oleme selle konkreetse teemaga juba tegelenud, meie kodulehel äh, on juba kümme päeva üleval uued juhtnöörid äh, töötajatele, kes puutuvad asbestiga kokku. nagu te teate, siis äh, Äh, vastavad äh, teavituskampaaniad on läbi veedud ja samuti, mis puudutab äh, neid kutsehaigusi, me oleme neid uurinud, diagnoosivõimalused ning kutsehaigustega seonduvate haiguste või allikatega seos on, seoses on asbest tõesti midagi, millega meil on vaja tegeleda ja mis peab minema kutsehaiguste nimekirja see raport läheb samuti üles meie kodulehele ja ma eeldan, et kuu lõpuks ja tõenäoliselt näete seal väga palju huvitavaid ettepanekuid, mis on vastavuses eesmärkidega selleks, et asbestiga seonduvaid kutsehaigusi ka tunnustataks ning loom-, loodetavasti on võimalik eh, lahendada Äh, see ning viia asbestiga seotud kutsehaigused laiemi, laiemasse raamistikku ja me ei hakka konkreetset lahendust vaid asbestile pakkuma. ja see oleks kõik, praegusel hetkel loomulikult on väga oluline mõista seda, et me hetkel vestleme, milline on meie tulevane strateegia. mina loomulikult toetan äh, tugevat äh, tegevust, konkreetseid tegevusi seoses asbestiga samas aga nagu teate, siis on üsnagi keeruline väga konkreetseid nüansse maha panna. suur tänu ja raportööril palun lõpetuseks sõna. ma ei ürita kõikidele küsimustele nüüd vastata komisjon ei saa loomulikult hetkel veel mingeid siduvaid lubadusi anda, kuid loodetavasti kui nad oma strateegia on välja arendanud, siis äh, loodame nende pühen-, tõsist pühendumust. nüüd härra Benjon ma olen nõus, et seda ei ole võimalik teha üleöö. härra Pahe viitas olukorrale Poolas. Nad on otsustanud äh, kahe tuhande kolmekümne teiseks aastaks olla asbestivaba, tõenäoliselt on äh, see realistlik äh, ajagraafik. nagu ma ütlesin, siis tuleb veel arutada, kas me paneme paika konkreetsed äh, ajalised eesmärgid või mitte ja jään ootama muudatusettepanekuid liikmetelt ja eriti variraportööridelt, suur tänu! aitäh! kaheksateist oktoober on muudatusettepanekute esitamise tähtpäev, kuuendal detsembril arutame seda komisjonis ning kahekümne neljandal jaanuaril hääletame. ja loodetavasti oleme me saanud äh, selleks ajaks ka tööhõivekomisjoni arvamuse koostatud. nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt, äh, töötajate teavitamine ja nõustamine ning restruktureerimise prognoosimine ja korraldamine que nous allons euh, utiliser euh, euh... niisiis me kasutame siin uurimust, mille on äh, läbi viinud Euroopa lisandväärtuse teemaline üksus nüüd annaksin äh, lühidalt sõna raportöörile ja siis saame äh, kuulata neid nelja eksperti. nüüd härra Serkas, palun. aitäh teile lühidalt, ma sooviksin ähm, kõigepealt tervitada eksperte ja teavitada kolleege. see dokument, mida me täna vaatame, on vähemalt loodetavasti äh, selline lähtepunkt meie tööle et me tõesti mõistaksime kõiki võimalusi ja raskusi, eh, mida see teema tõstatab ja, ja loodetavasti kajastub see. Eh, üksuse esindajad on, üksus on meil parlamendis ja mina tahtsin raport rap,, raportöörina seda infot saada ja milline on see Euroopa lisandväärtus teatud tõlgendused eh, erinevad reaalsusest, eksperdid ja nii mõnedki teised on eksinud, mina aga ka teised öö, oleme kõik sellises olukorras, et meil ei ole piisavalt teavet võrreldes nende ekspertidega, kes siin täna on ja loodan tõesti, et need eksperdid öö, Äh, saavad äh, olulisel määral panustada meie töösse. kõigepealt äh, suur tänu neile tulemast ja jään ootama nende tähelepanekuid. väga hea. kõigepealt annan sõna professor Karlile, kes on Warwicki ülikoolist kas teie võtate esimesena sõna, kas on nii? Teil on kümme minutit. Sorry. suur tänu, et palusite mul sõna võtta, minu nimi on Mark Carli ma näen, et päevakorras on viidatud äh, minu tiitli, tiitlile kui professorile ja seda ma kahjuks ei ole. mul paluti vaadata, milline on potentsiaalne Euroopa lisandväärtus Euroopa Liidu tasandil restruktureerimise puhul. Äh, lisaks ja nüüd äh, tutvustaksin teile lühidalt oma järeldusi ja tõendusmaterjal on kõik seal raportis olemas, mis loodetavasti ka teile on esitatud. mina viisin läbi praktilise uuringu, kõigepealt vaatasin, analüüsisin praegust olukorda kogu Euroopa Liidus põhivaldkondades, mis seda ettepaneku puudut-, mida see ettepanek puudustab, seadusloome, kollektiivlepingud ja sekkumine Äh, mis tüüpi äh, tõendid on ettevõtete tegevuse kohta. jõudsin järeldusele, et äh, olukord Euroopa liikmesriikides vastavates valdkondades on väga erinev. huvirühmad leiavad üldiselt, et väga suur kasu saab olemat äh, tegevustest, mis on äh, raporti projektis ära toodud. nii palju, kui on võimalik öelda, siis ei käi see väga paljude ettevõtete ja töötajate kohta. meil ei ole piisavalt teavet konkreetset teavet ettevõtete käitumise kohta, aga selge on see, et head tavad mitmetes valdkondades on mitmete ettevõtete ja nende töötajate puhul ning ei ole, see sõltuvad mingitest konkreetsetest reeglitest, vaid äh, on iga töötaja kanda, eriti mis puudutab restruktureerimise planeerimist mitmed ettevõtted on välja võimalik tuua kui hea tavade näited, samuti mitmed sätted kollektiivlepingutest või seadusandlusest, kuid äh, head tavad äh, on ebaühtlaselt Euroopa Liidus jaotunud ning äh, ükski riik ei saa väita, et neil on täielikult ülevaatlik integreeritud raamistik selles valdkonnas mis toetaks pikaajalist strateegilist planeerimist tööhõive ja oskuste puhul, varajast planeerimist ja sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist restruktureerimise puhul ning, äh, ning töökulude vähendamist. ma analüüsisin äh, hetke lähenemisi ning ilma Euroopa Liidu sekkumiseta praegune lahendus Äh, lähenemine jätkuks. ei ole mingisuguseid äh, selgeid äh, signaale sellest, et liikmesriikides liigutaks mingisuguse ühtlase lahenduse poole. pigem on näha, et liikmesriigid juba kasutavad, reguleerivad neid häid tavasid kollektiivlepingute või seadusandluse puhul ja nemad süvendavad veelgi seda tegevust ja seega Äh, muudab, muutub see erisus veelgi suuremaks võrreldes nendega, kus äh, seda on väga vähe korraldatud. üldine ühtlustuse puudumine on see, tuleneb ka sellest, et äh, liikmesriigid reageerisid kriisile kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme mõningate tegevustega, mis olid suunatud näiteks lühiajalistele töökohtadele vahetevahel olid need lahendused väga lühiajalised ja vaid äh, vähesed äh, vaatasid lisaks äh, praegustele probleemidele ka tulevikku, selleks et ette valmistada ettevõtteid ja töötajaid tulevastest probleemidest analüüsides praegust olukorda, vaatasime järgmiseks seda, mis Euroopa Liidu sekkumisega võiks toimuda eeldades, et tegemist oleks siduva sekkumisega. kõige konkreetsem oleks seadusandluse, seadusandlik nõue uute säte, sätete kasutusele võtmisele. kõik liikmesriigid peaks kasutusele võtma olulise osa uut seadusandlust, eriti mis puudutab restruktureerimise ennetamist mis puudutab restruktureerimise korra, korraldamist, siis seadusandlik mõju oleks tunduvalt väiksem, üsnagi oluline, aga mitmetes Lääne-Euroopa riikides, sest neil juba on olemas seadusandlus või vastavad kollektiivlepingud. suuremat muutust oleks vaja Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, mõningate vähiste eh, eranditega Kirde-Euroopa ja saareriigid Lääne-Euroopas. mõningate valdkondade ja ettevõtete puhul oleks seadusandluse mõju osaline, sest kollektiivlepingud mõjutavad juba nende tegevust. ja nendega oleks võimalik neile paika panna ka erandeid uue seadusandluse suhtes. praegusel hetkel on mõningad sellised lepingud öö, äh, olemas näiteks äh, Prantsusmaal, pigem äh, puudutavad need menetlust ja mehhanisme äh, vastutustundliku tehe, tegutsemise valdkonnas, proaktiivsed lepingud riikides nagu Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, Holland ja Rootsi tundub, et üsnagi tõenäoline on, et igasuguste ettepanekute vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil stimuleeriks teatud arengut kollektiivlepingute osas eh, ettevalmistamisel ja korraldamisel restruktureerimise varas, juhul kui sotsiaalpartnerid eh, suudaks kasutada nende lepingute paindlikkust kogu Euroopa Liidus võiks selline stimulatsioon riikides, millele ma juba viitasin, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, kus juba on äh, teatud kollektiivlepingud olemas. ettepaneku mõju riigiasutustele äh, nõuaks nende praegust äh, ulatuslikku restruktureerimist selleks, et tagada, et äh, vastavad valdkonnad oleksid kaetud. valdavalt koordineerimine, äh, järelevalve, ennetamine, piirkondlikud äh, algatused ja kaasrahastamise meetmed. praeguste sekkumistega seonduv kogu informatsioon ei ole kättesaadav, kuid enamus riike peaks kasutusele võtma vähemalt mõned uued sekkumisvahendid. kokkuvõttes skaala ja, ja algatuse mõju oleks märgatav, tuues seadusandlusse suuri muutusi ja mõjutaks tuhandeid ettevõtteid. seadusandlikud muudatused oleks laiemad võrre, võrreldes kahe tuhande teise aasta raamdirektiiviga, mis puudutab informatsiooni ja konsultatsioone kus oli äh, minimaalne ülevõtmise nõue äh, enam kui poolte liikmesriikide puhul. peale sellist enne ja pärast analüüsi vaatasin ka, millised on toetusargumendid äh, ulatuse ja iseloomu puhul restruktureerimise vallas ja varasemate Euroopa Liidu tegevuste mõju nagu öeldud, siis praegused trendid näitavad, et liikmesriigid ilma liik-, Euroopa Liidu tasandi sekkumiseta äh, jätkaksid äh, osaliselt äh, oma tegevuse süvendamist. Need, kes viimastel aastatel on võtnud vastu teatud seadusandluse, liiguksid edasi üsnagi aeglaselt ma teeksin ettepaneku, et tööhõive ja majanduse probleemide jätkumine tulevastel aastatel nõuab kiiremat tegutsemist, kui liikmesriikide enda tegevusest tuleneks. teised väited. mul on vaid nelikümmend sekundit aega siis jätan selle info teile sinna slaidi peale ja lõpetaksin öeldes seda, et mis puudutab Euroopa Liidu tasandi iseloomu, kas see on siduv või mittesiduv, siis äh, tahaksin esile tuua, et juba praegu on Euroopa Liidu tasandi tegevusi üsnagi palju selleks, et häid tavasid selles valdkonnas äh, süvendada. näiteks äh, tööstustevaheline Euroopa-ülene partnerlus mis pandi paika juba kahe tuhande kolmandal aastal. Äh, tegelikkuses ei ole sellel väga suurt mõju olnud, Euroopa Komisjon on teinud palju tööd selleks, et häid tavasid levitada, äh, ennetus- ja tööhõivemeetmed on juba Euroopa Liidu tööhõivestrateegias kaasatud, samas aga ei ole tegemist olnud ülevaatliku või sidusa äh, tegevusega riiklikus äh, praktikas. kui Euroopa Liit äh, soovib tõsiselt edasiminekut selles valdkonnas, siis on aeg seadusandluseks, suur tänu! suur tänu selle esimese äh, sõnavõtu eest ning nüüd ma annan sõna proua Schömanile, kes on Euroopa Ametiühingute Instituudi teadur ning tema tutvustab meile nüüd oma seisukohti kümne minuti jooksul. suur tänu. proua esinaine mind siia kutsumast ning meid palus Euroopa äh, sotsiaaldemokraat, demokraatlik partei puudutada info ja teavituse küsimust. Euroopa restruktureerimise prognoosimise ja korraldamise osas. nagu te näete sellelt slaidilt, siis siis me vaatasime seda kontekstist sõltuvalt ning kontekst on tegelikult väga huvitav selles mõttes, et mis restruktureerimine tegelikult on ja missugused väljakutsed ja progra-, probleemid meie ees seisavad. siinkohal võib öelda, et restruktureerimise vajadused muutuvad väga kiiresti ning need, see toob kaasa mitmesuguseid ohtusid, sellepärast et ettevõtetes, ettevõtetes võivad toimuda ootamatud sündmusid ning niisuguste ohtudega toimetulek tegelikult on üsna suureks väljakutseks kõikidele osapooltele, nii ettevõtetele kui töötajatele restruktureer-, restruktureerimine on väga keerukas ja seda on ka seadusandlusega raske reguleerida, olgu see siis riiklik või Euroopa seadusandlus. väga tihti käsitletakse peamiselt restruktureerimise negatiivseid tagajärgi ning ei olda piisavalt aktiivsed selle küsimuse käsitlemisel. kui me vaatame restruktureerimisi aktiivseid aspekte, siis tegelikult me neid eriti ei leia, kui me näiteks ette töötajate töö hõivatavus ning samuti nende mobiilsus, sellest ei räägita väga palju ning samuti erinevate osalejate vahelise tegevuse sümmeetria ning ühelt poolt siis ellurakendamine ja teiselt poolt võimalused nende vahel ka ei vaadata, nendevahelist sünergiat ei vaadata piisavalt ning ei pöörata ka tähelepanu piisavalt sellele, kas kasutatav seadusandlus peaks olema riiklik või Euroopa seadusandlus Euroopa meetmete lisandväärtuse hindamiseks oli meil tegelikult tarvis kõigepealt vaadata, mida meil juba on, mida meil on Euroopa tasandil meetmetena olemas ning oluline on, oli neid meetmeid hinnata ja analüüsida ning seejärel vaatasime, missugused meetmed on olemas riiklikul tasandil, analüüsisime neid ja siis üritasime vaadata, kas neist ka mingit Euroopa lisandväärtust välja tuleb ning kui me räägime nüüd restruktureerimise prognoosimisest ja korraldamisest Euroopa tasandil, siis ma ütleksin, et selle tegevuse ajaloos on tegelikult nii-öelda kaks faasi. esimene tuhat üheksasada seitsekümmend kaks kuni kaks tuhat kaks, kui meil oli Euroopa seadusandlus, mis rääkis küll restruktureerimisest, aga mitte päris konkreetselt nii, nagu me seda praegu mõistame, vaid räägiti kollektiivsetest koondamistest ja niisugustest asjadest, mida tegelikult võib nimetada restruktureerimiseks. ning alates kahe tuhande teisest aastast on meil direktiiv kaks tuhat kaksteist murd neliteist, milles on väike viide restruktureerimisele. ning teine periood, mis algas siis aastast kaks tuhat kaks ja kestab kuni tänase päevani, siin ei ole meil enam mingisugust õiguslikku algatust. me võime öelda, et kasutatakse häid tavasid et innustada hargmaiseid ettevõtteid, et nad rest-, tegeleksid oma restruktureerimisega niimoodi, et see ei avaldaks töötajatele kahjulikku mõju ning selle kahe faasi või kahe perioodi tulemusena me näeme, et tõepoolest komisjon on ka seda kontrollinud. Euroopa tegevused selles valdkonnas on asjakohased, aga samas on väga keeruline kohandada praegu kehtivat seadusandlust praegu valitseva olukorraga ning seetõttu vajab direktiiv ülevaatamist. näiteks kui me vaatame Euroopa Liidu tasandil toimuvat aktiivset uurimistööd aastast kaks tuhat kümme. esiteks restruktureerimist on väga raske defineerida, eh, väga raske on ka prognoosida muutusi ja nende tekkimist. samuti erinevad direktiivid ei ole oma, omavahel piisavast kooskõlas, näiteks töönõukogude direktiiv ja kollektiivse koondamise direktiiv vahemikus kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kaksteist ei ole eriti selles küsimuses edu saavutatud, eriti ei ole võimalik, ei ole suudetud panna hargmaiseid ettevõtteid tegutsema teisel moel. me küll näeme, kuidas see restruktureerimine mõjutab ühest küljest töötajaid ning teisest küljest ka piirkondade düna-, dünaamikat, tööhõive ja majanduse dünaamikat üldiselt erinevates piirkondades me näeme, mida see teeb ja vaadates nii Euroopa kui riiklikku tasandit, siis me tegelikult näeme, mida oleks tarvis teha, mida vaja on. meil on olemas mõningad Euroopa sotsiaaldirektiivid, mis teataval määral tegelevad ka restruktureerimise ning töötajate teavitamise ja nõustamisega. seda valdkonda saaks loomulikult parandada. selleks oleks tarvis võtta vajalikke meetmeid. kuid väga raske on tegelikult riiklikul tasandil käsitleda restruktureerimise rahvusvahelist tasandit, kui on tegu hargmaiste ettevõtetega siiamaani ei ole hargmaised ettevõtted piisavalt vastutavad olnud oma restruktureerimistegevuse sotsiaalsete tagajärgede eest. teataval määral on olnud probleeme kollektiivsete koondamiste ning Euroopa Töönõukogude direktiivide rakendamisega. on üsna selge, et vastutuse küsimus on seotud õigusliku autonoomiaga, mida paljud ettevõtted naudivad, aga siin on tegelikult väga huvitav vaadata konkurentsiõigust. tegelikult ei ole mitte mingisugust probleemi Euroopa õiguse järgi on võimalik ka hargmaised ettevõtted ning nende filiaalid panna vastutama rohkem oma restruktureerimise sotsiaalsete tagajärgede eest kui me selle uuringu peamist tulemust vaatame, siis võib öelda, et tegu on väga huvitava projektiga, mis toimus Euroopa tasandil ning mida toetas peamiselt Euroopa Komisjon. eelkõige käsitles uuring restruktureerimist, aga teataval määral ka teavitamist ja nõustamist nende kolme direktiivi osas. esiteks kaks tuhat kaks neliteist direktiiv töötajate teavitamise nõustamise osas ja siis kollektiivsete koondamiste ning töönõukogude direktiiv. praegu, kui me soovime olukorda muuta, on vaja käsitleda Euroopa ja riiklikul tasandil restruktureerimist äh, selle juhtimise seisukohast lähtudes, see on väga ajamahukas ning ta aja osas tuleks vaadata esiteks muutustele pandud ootusi ja lootusi. nii et kui me soovime praegust restruktureerimise väga suurt mõju erinevatele piirkondadele muuta ja parandada, siis me peame tegelikult ette ette nägema nii pikas kui keskpikas perspektiivis ja vaadata, kuidas see mõjutab restruktureerimine huvitatud osapooli, need on peamiselt töötajad ning kuidas saaks restruktureerimist olukorra parandamiseks näiteks siduda töötajate teavitamise ja nõustamisega. informeerimine ja nõustamine on tegelikult läbirääkimiste osas samuti olulise tähtsusega. Need peaksid aitama jõuda kokkuleppele hargmaiste ettevõtete juhtkonna poolega. seda me tegelikult teame juba mõnda aega, aga seda ei ole siiamaani tegelikult tõsiselt võetud. üks viimaste oluliste projektide kahe tuhande kuuendal aastal alanud projekt, mis on siiamaani töös, sellest sellest tuleb ka välja, et kogu restruktureerimise protsessi tuleb kaasata kohalikud omavalitsused ja kohalikud ametkonnad ning teha seda eesmärgiga vähendada restruktureerimise dramaatilist mõju, eriti just erinevates piirkondades, väiksemates kohtades. nüüd hargmaisus, see tähendab erinevate tasandite vahelist suhtlust ning samuti olul-, samuti kohustust hargmaiselt infot jagada. loomulikult parandada on võimalik, näiteks rakendades ellu olemasolevaid instrumente, samuti innustades innustades õigusliku aluse parandamist, näiteks komisjoni ettepanek kahe tuhande neljandast aastast, seda võiks uuesti üle vaadata ning me näeme siin ka, missugused on head ja halvad küljed praegusel tegevusel. hea külg oleks kahepoolne või mitmepoolne kaasatus, siis ettenägemine ja et on suhteliselt oluline, mida siin ei ole ära toodud. samuti on tähtis pöörata tähelepanu töötajate turvalisusele, eriti mis puudutab eh, restruktureerimise mõju töötajate tervisele, ma räägin siin näiteks enesetappudest, mis võivad toimuda töökohtades Euroopa Liidu õigusaktides ei ole praegusel hetkel nimetatud ei elukestvat õpet ega õigust väljaõppele ja koolitusele, aga ma loodan, et see edaspidi hakkab tegelikult selles seadusandluses seisma. suur tänu teile ning nüüd läheb sõnajärg professor Alesile äh, Cassino ülikoolist Itaaliast. palun, härra professor, teil on sõna. jah, mul on tõesti väga suur au rääkida Euroopa demokraatia templis täna ja tänan teid mind lahkesti siia kutsumast. ma pööran tähelepanu peamiselt õiguslikele aspektidele Euroopa Liidu õigusakti ettepanekus ning loomulikult ma võtan arvesse erinevaid õigusakte, kui ma nüüd pean silmas, et mu aeg on suhteliselt piiratud, siis ma räägiksin nii-öelda küsimustest, mis esitati lisandväärtuse hinnangus ning need küsimused on grupeeritud kahe pealkirja alla. esiteks õiguslik tegevus versus mitteregulatiivne tegevus ning teiseks välja pakutud õiguslike algatuste kooskõla olemasolevate Euroopa Liidu meetmetega. nüüd, kui me läheme esimese alagrupi juurde, siis esimene oluline küsimus on see, et kas direktiivi valimine õiguslikuks instrumendiks on põhjendatud. minu arvates on esiteks seetõttu, et see läheb kokku kokku ettepanekus võet, võetud juriidilise alusega, aga teiseks on ka asi selles, et äh, kuna õiguslikult siduv mõju puudub, siis ei ole tegelikult võimalik muul moel kaitsta töötajate õigusi ja selle ettepaneku peamiseks eesmärgiks on ju tagada töötajate õiguste kaitse. nüüd teine alaküsimus, alternatiivsed meetodid igasugused nii reguleerivad kui mittereguleerivad on väga hoolikalt läbi, läbi uuritud. jah, ma ütlen, et seda on tehtud, sest õiguslikult siduv regulatiivne raamistik annab mingisugust tulemust ainult siis, kui sotsiaalpartnerid ei ole võtnud vastu isereguleerivaid instrumente. muidugi kutsutakse sotsiaalpartnereid üles läbi rääkima nii-öelda direktiivi valguses ja nad teavad, et juhul, kui nad kokkuleppele ei jõua, siis hakkab kehtima see direktiiv. nüüd kas välja pakutud tegevus ulatub kaugemale sellest, mis on vajalik eesmärkide rahuldavaks saavutamiseks? minu arvates mitte, sellepärast et ettepanek püüab tutvustada ühiseid miinimumnõudeid, mis peaksid olema riiklikus, riiklikes õigusaktides ning käsitleksid eel, eeldamist, ettevalmistust ja restruktureerimisprotsesside haldamist. ning seetõttu, võttes arvesse ulatust ja rakendamist, on väga oluline pidada silmas proportsionaalsust ja subsidiaarsust ja see ettepanek minu arvates peab kinni proportsionaalsuse ja lähimuse põhimõttest üks väga olulise tähtsusega punkt on küsimus, mis puudutab ettepaneku ühtsust tema eesmärkidega ja tegeliku jõustamisega. kui me vaatame soovitust number kaks, siis märkame, et ettepaneku peamiseks eesmärgiks tundub olevat püüd parandada viise, kuidas igasugused ettevõtted, töö, töötajate esindajad, avaliku sektori esindajad ja muud sidusrühmad valmistavad ette sotsiaalselt vastutuslikku ettevõtete ümberstruktureerimist ning seetõttu artikkel sada viiskümmend kolm üks direktiivis selle ju, selle juures on oht, et puudub juriidiline baas ja teisest küljest on jällegi oluline leida artiklist sada viiskümmend kolm lõige üks ühenduse pädevust, mis täiesti, mis sobiks äh, restruktureerimise haldamise eesmärkidega kokku ning sellest seisukohast lähtudes olen ma nüüd pöördunud, püüdnud pöörata tähelepanu veel mõningatele alternatiividele ning need alternatiivid seisavad kas artiklis sada viiskümmend kolm või siis mõningates teistes selle leppe peatükkides. muidugi, kuna me arutame praegu siin tööhõive komisjonis, siis kõige rohkem rahuldust pakuks esimene lahendus, artikkel sada viiskümmend kolm lõige üks, Taane B, kus räägitakse töötingimustest ja väga laias laastus räägitakse neist ning see võikski olla tegelikult direktiivi peamiseks eesmärgiks. muidugi on võimalik viidata ka artikkel sada viiskümmend kolm üks taandele F, mis puudutab äh, kaasmääramis võimet, aga siin on tarvis ühehäälsuse reeglit või siis võib toetuda selle lep-, aluslepingu turgu käsitlevale peatükile või isegi öelda, et Euroopa Liidul selles valdkonnas pädevust ei ole ning seetõttu toetuda artiklile kolmsada viiskümmend kaks aluslepingust. seda on tehtud ka mõningate ettevõtete puhul, kui me räägime töötajate kaasamisest. üsna selge on, et et riiklikele jää-, riikidele jäetakse üsna palju otsustusvõimet selles valdkonnas ja te võite alati minu raportile viidata selleks, sellel selles osas. loomulikult ettepanek praegusel hetkel ei anna veel mingeid tulemusi, kuna ta hetkel ei viita Euroopa töönõukogudele. kas, kas ning edasi osa sellest õiguslikust koormast, mida see seadusandlik akt endaga kaasa toob, lasub juba nagunii liikmesriikide õlgadel ning see jääb edaspidi ka nii, niisuguseks ning lõpetuseks, kuid see ei ole sugugi mitte kõige vähem tähtis, kui ülalnimetatud õiguslikud kohustused ei lasu liikmesriikidel, siis ei ole ka oodata mingisugust lisandväärtust restruktureerimise küsimusega seonduvates teemadel. ja nüüd me jõuame teise küsimuste grupi juurde, mis käsitleb õiguslike algatuste kooskõla teiste Euroopa Liidu poliitikatega. minu arvates praegusel kujul ei ole see ettepanek tegelikult öö, kooskõlas teiste Euroopa Liidu meetmete ja poliitikatega. samas aga, kui me oleme nõus ettepaneku preambuliga, eh, siis kui me vaatame seda preambulit, siis siit, siin ei viidata mitte ühelegi Euroopa Liidu teisele meetmele ega poliitikale. tegelikult tuleks seda ettepanekut koordineerida mõningate teiste Euroopa Liidu meetmete või poliitikatega, näiteks eh, tööhõivestrateegiaga, info ja teavituse direktiividega, töönõukogudega ja nii edasi. siis peaks seda koordineerima ka Euroopa tööhõivestrateegiaga. sellele Euroopa tööhõivestrateegiale viidatakse üsna mitmes punktis siin ettepanekus ning minu tehnilistes märkustes on toodud ära selle kohta ka täpsemad soovitused. ning vastus järgmisele küsimusele on siis niisugune, et see on loomulikult seotud ettepaneku modifitseerimisega ning selle koordineerimisega juba olemasoleva Euroopa Liidu seadusandlusega. kui seda ettepanekut asjakohaselt koordineerida, siis ta tegelikult parandab küll töötajate olukorda. kui teda adekvaatselt koordineeritakse, siis paraneb õigus teavitusele ja nõustamisele, nii et see on praegusel hetkel niisugune tinglik lisandväärtus. teine või järgnev huvitav küsimus on see, et missuguses ulatuses see ettepanek toetab flexicurity lähenemist. minu arvates loob see ettepanek kohustused tööandjatele ja riigiettevõtetele, et nad tagaksid töötajatele suurema turvalisuse. nii et see sobib flexicurity kontseptsiooniga tegelikult väga hästi kokku. kokkuvõtteks ma arvan, et et see ettepanek niisugusel kujul, nagu ta praegusel hetkel on, juba sisaldab mõningaid väga tugevaid punkte, aga siin on ka mõned nõrgemad küljed. nimelt vajab see täiendavat koordineerimist olemasoleva Euroopa Liidu õiguse ning mitmete meetmetega. suur tänu! suur tänu nende tutvustuste eest ja nüüd me jõuame meie viimase neljanda sõnavõtjani. see on härra Üsman Kaan ja tema tuleb Ühendkuningriigist Matrix Insightist ning palun, teil on kümneks minutiks sõna. Merci, thank you. suur tänu suur tänu kutse eest äh, teie ees täna esineda. Te juba kuulsite, äh, millisest poliitikast lähtutakse selle äh, direktiivi eelnõu puhul ja milline on see õiguslik loogika. ja ma järgmised paar minutit pühendaksin nii-öelda majanduslike põhimõtete tutvustamisele, mis on direktiivi eelnõu aluseks ja eriti keskendun sellistele küsimustele nagu milline saab olema kavandatava direktiivi mõju. Äh, töö, mida meie teeme Euroopa institutsioonide jaoks ja teistelegi, on selline, et me äh, uurime üsna mõistlikke lihtsaid küsimusi, äh, kuid ma ütleksin, et küsimus on lihtsam kui vastus sellele küsimusele ja tasub pühendada paar hetke sellele, et mõelda, miks viimase kahe-kolme kuu jooksul oleme jõudnud järeldusele, et tegemist on suhteliselt raske küsimusega, millele vastust leida ja siin on kaks aspekti ja need on seotud andmete ja teadusuuringutega. rääkides andmetest, siis parlamendi liikmed on ilmselt teadlikud, et üleeuroopaliselt on võimalik väga palju andmeid saada töötuse kohta ja tööhõive kohta, kuid andmeid kavandatavate restruktureerimiste ja tegelikult läbiviitavate restruktureerimiste, kavandatava koolituse ja tegeliku koolituse kohta on palju nõrgemini esindatud kui teised valdkonnad. ja sellest me räägime hiljem, et me oleme kasutanud Eurvani nagu lähtealusena ja oleme tunnustanud ka nendepoolseid jõupingutusi selleks, et luua äh, tõenditepõhised andmebaasid. ja on võimalus seda veelgi täiustada. ja kui me soovime analüüsida mõju, siis me sooviksime äh, selliseid teadusuuringuid mis äh, analüüsiksid äh, varase nõustamise ja koolituse mõju. selliseid uuringuid on läbi viidud, meil on võimalus nendega arvestada. aga kui me mõtleme teistele valdkondadele, mis seonduvad tööhõivega ja sotsiaalpoliitikaga, siis ma pean möönma, et nende uuringute kvaliteet ja nende äh, põhjalikkus ei ole niisugune, nagu me soovime kui me aga kaalume, millised on need eh, positiivsed mõjud, kui me suudame ära hoida koondamisi ja kui me suudame töötajatele eh, uue töö leida, siis need on, on märkimisväärsed. Eh, OECD keskmine on kakskümmend tuhat eurot aastas töötu abiraha, kui palju me raha kokku hoiame ühes aastas ja kui me suudame inimesed tööturule tagasi viia kuid varem kui tavaliselt, siis äh, see oleks keskmiselt Euroopas viis tuhat eurot äh, töötu kohta. seega, kui me räägime võimalikest kasudest, siis need on märkimisväärsed. tõendite puhul me võiksime öelda, et äh, neid on vaja tugevamaid. mis meil siis õnnestus leida? meil õnnestus leida nii andmeid kui ka vastavaid teadusuuringuid. ja me oleme üritanud leida lihtsad seosed varajase nõustamise ja koolituse, tööga kindlustatuse ja tööalase konkurentsivõime vahel. Te näete, kuidas me selle joonisel oleme selle välja toonud, me oleme põhiliselt ähm, analüüsinud, milline on varase nõustamise mõju tööalasele konkurentsivõimele ja koolituse mõju tööga kindlustatusele. ja me samuti püüdsime analüüsida Äh, kas nende elementide vahel on ka nagu ristmõjusid. ja äh, kokkuvõtteks võib öelda ja äh, üksikasjad leiate te meie raportis, siis uuringu järeldused olid, et kui vaatame olemasolevaid andmeid ja olemasolevaid uuringu tulemusi, siis nähtub, et juhul, kui kasutatakse varajast nõustamist ja koolitust, järgnes äh, positiivne mõju nii tööga kindlustatusele kui ka tööalasele konkurentsivõimele. ja väga oluline on siinjuures rõhutada, et me õnnestusime analüüsida olukorda enne ja pärast, kuid me ei suutnud leida põhjapanevat põhjuslikku seost, kas teguriks oli see varajane nõustamine või koolitus, mis selle mõju et, äh, esile kutsus vähemalt me lähtusime eeldusest, et mõju esines. ma keskenduksin kahele valdkondale, kõigepealt e, e, ettevõtte tasandile ja hiljem e, analüüsin üle-euroopalist mõju. esimesel graafikul me näitame, et lähtudes nendest uuringutest, mida me analüüsime ja andmetest, mida me analüüsime, me soovisime kindlaks teha, et kui see direktiiv jõustatakse, ähm, millisel tasandil äh, on selle mõju selline, et tööhõive oleks äh, kuluefektiivne? millised need ülemised mm, piirmäärad kui? kui kuuskümmend protsenti algselt kavandatud koondamistest tänu varajasele nõustamisele Äh, tooksid kaasa võib-olla säästuefekti ja see oleks kuluefektiivne. ja kui te vaatate meie uuringu üksikasju, siis te näete, et meie arvnäitajad on tegelikult kõrgemad, millega me tahame öelda, et et ärge äh, takerduge nendesse äh, suurtesse arvudesse, me kasutasime lihtsalt neid oma uuringus, et välja selgitada, millisel tasandil on see kuluefektiivne, milline mitte. ja äh, kasuuring näitas, kas see tase on saavutatud või mitte, mõlemal juhul seda saavutati. kui me mõtleme nüüd üle-euroopasele mõjule, see oli meie uuringu teine aspekt, mida me analüüsisime ja parlamendiliikmed ja kolleegid on ilmselt teadlikud, et äh, siseriiklikul tasandil mõningates liikmesriikides on juba kehtestatud seadused, Äh, mis juba vastavad äh, kavandatud direktiivis äh, kavandatud meetmetele ja tingimustele. ja seega võib eelda, et direktiivi mõju ettevõtte tasemel oleks suurem kui üleeuroopalisel tasemel. ja selle illustreerimiseks me oleme pannud kokku sellise tabeli riikides A kuni F ja kui te soovite täpsemat infot, siis tutvuge meie uuringuga riikide kaupa. me vaatlesime nii varajase nõustamise praegust taset ja koolituse praegust taset ja lähtudes tõenditest liigitasime siis liikmesriigid kas kõrge, keskmise või madala mõjuga riikideks. ja seejärel püüdsime kindlaks teha, milline saab olema üldine mõju äh, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi puhul ja me leidsime, et see saab olema kuskil viiekümne protsendi tasandil äh, võrreldes üksiku ettevõttega. see tähendab seda, et et juba mitmetes liikmesriikides on ette nähtud varajase nõustamise ja koolituse nõuded Äh, mis on samal tasandil või isegi kõrgemad kui direktiiviga kavandatud. see oli nagu kiirpilk meie uuringu tulemustele. meil paluti äh, uurida ja me oleme selliseid uuringuid äh, teinud mitmete organisatsioonide jaoks, analüüsinud erinevaid olukordi ja tegelikult esimest korda meil õnnestus need erinevad komponendid ühendada analüüsides mõju ja tänu sellele on meil veel palju võimalusi jätkata seda tööd ja me loodame, et komisjon seda meilt tellib ka. ja me saaksime ka tugevamaid tõendeid selle kohta ja me teame, et, et kavandatud direktiivis on ka ette nähtud andmete kogumise kvantitatiivsete, kvalitatiivsete ja usaldusaspektide äh, tugevdamist ja me leiame, et see on suurepärane eesmärk, kui me suudame tõendite äh, baasi tugevdada ja tänu sellele tugevdada ka teadusuuringute baasi. ma loetlesin äh, mõningaid aspekte, äh, mida on veel võimalik täiustada. meie poolt välja töötatud metoodika on oluliseks lähtealuseks ja praegusel äh, tasemel on selle alusel võimalik öelda, et kavandatav direktiivil võib olla potentsiaalselt positiivne mõju. tänan suur tänu. ma arvan, et äh, kõik neli ettekannet näitasid selgelt, et äh, et see tundlik teema, mida on käsitletud selles omaalgatuslikus äh, raportis, on oluline, väga oluline oli kuulda ka asjatundjate arvamust äh, nii majanduslike, õiguslike aspektide kohta ja ka äh, äh ühenduse õigusaktide kohta, kuidas on võimalik edasi liikuda, arvestades ka raportööri ettepanekuid. nüüd äh, annan äh, võimaluse mõttevahetuseks ja kõigepealt saab sõna raportöör. kas see tähendab seda, et mul on ainult kümme minutit, küsib raportöör või mitte? kolmkümmend sekundit tegelikult, eh, sest ma juba alguses võtsin sõna. ma tahan veel kord üle korrata oma tänusõnad neljale külalisesinejale. mul ei ole olnud veel aega eh, põhjalikult läbi lugeda kõik need dokumendid, kuid ma kinnitan teile, et nendest on suur abi meile meie töös lisaks äh, tööle selle omaalgatusliku raporti kallal äh, ma tahan teile kinnitada, et see töö äh, saab olema nurgakiviks parema Euroopa ülesehitamisel. see on selline äh, oluline ettevõtmine äh, nii juriidilise, majandusliku ka poliitilisest seisukohast. ja selle koja esindajana ma tahan öelda, et te suutsite välja tuua meie probleemid, äh, näidata kätte, kuhu me oleme jõudnud ja kuidas lahendada neid probleeme. see oli väga oluline täpsustus meie töö jaoks. ja see näitas ka teie teadusuuringute kõrget kvaliteeti. ja see, mida teie olete teinud, saab olema suureseks panuseks ka minu raporti jaoks ja me peame sellest lähtuma ja seda arvestama sest kui me räägime ettevõtete restruktureerimisest, peame mõistma, et et inimesed arvavad, et seda tehakse mingisuguste väärtuste põhjustel, eetilistel kaalutlustel, kuid me peame mõistma, et see on hädavajalik selleks, et olukord tulevikus paraneks ja kui me seda ei tee, Äh, siis Euroopa muutub is oma iseenda varjuks, kui me räägime Euroopa tööturust. ja kui me räägime sellest, mis meil on õnnestunud üles ehitada kodanikuühiskonna näol näiteks äh,, satub ohtu, sest me näeme, kuidas Euroopa tööstus hääbub ja me peame mõtlema ka euroopalikele väärtustele. ma hiljuti külastasin Liegi SMITali üritusel ja tegelikult see tööstusharu on hävinud Euroopas ja see on väga keeruline probleem. veel kord tahan tänada teile, tänada teid kõiki. kõik te ütlesite, on aeg äh, reguleerida seda valdkonda, me peame ka edu saavutama selles valdkonnas. seega teie poolt tehtud töö ei unune ega hakka tolmu koguma, vaid on väga kasulik ka meie jaoks. Karl Marx rääkis tööõigustest ja teistest küsimustest, rääkis maailma muutmisest, kuid selleks, et maailma muuta, peame me olema teadlik, mis maailmas toimub ja seega need teadmised on äärmiselt vajalikud. oma raportis me räägime sellest, et on väga oluline teada, mis toimub, kui me soovime muutusi ja ma tänan teid teie abi eest. ma arvan, et Äh, mina koos oma kolleegide püüame endast parima. ma ei taha pikalt sel teemal rääkida, kuid siiski mul on üks üldisemat laadi küsimus, mis on adresseeritud kõikidele ja siis on veel konkreetne küsimus, mis mulle muret tekitab. ja see on adresseeritud Eduard Aalesele, kes rääkis majanduslikest ja õiguslikest aspektidest ja mitte ainult poliitilistest aspektidest, seetõttu mul talle paar küsimust. kõigepealt üldine küsimus, mis on adresseeritud kõikidele me rääkisime sellest, et kui oluline, et see ettevõtmine oleks kooskõlas kõigi teiste ühenduse algatustega, me rääkisime sellest äh, kindlustatud paindlikkusest, flexicurity, kuid mida ette võtta Euroopas, et kui paindlikkust on piisavalt, aga piiri ei ole? ja kogu see äh, security pool selles flexicurity mõistes on ununenud ja flexibility äh, on selle varjutanud me peame taastama selle mõiste tähenduse, et seal on kaks poolt, flexibility ja security. kui me räägime Euroopa strateegiast kaks tuhat kakskümmend, te ei maininud seda, kuidas see seondub seatud eesmärkidega? komisjon ja nõukogu on rääkinud äh, eh, mõistest Europe of Excellence, kas äh, see ühildub Äh, õiglasema, elujõulisema Euroopa mõist-, mõttega. kas meil on võimalik saavutada need kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, kui me äh, jätkame vanamoodi? seega küsimus on, kas see on kooskõlas meil on komisjonilt fantastilisi dokumente nõukogult, kus räägitakse sihtidest ja eesmärkidest, kuid kas nad on tõesti ähm, tegelikkuses seotud ka sellega, mida me üritame saavutada? ja veel üks küsimus. millist väärtust te omistate äh, koolitusõigusele kõikide töötajate pool? mitte ainult õigus, vaid kohustust äh, koolitada kõiki töötajaid selleks, et nad saaksid kohaneda suurte muutustega. me oleme sellest ka varem rääkinud, see tekitab mulle tõelist muret, sest tegemist ei ole mitte ainult tööliste õigusega, vaid see tähendab ka seda, et seeläbi suudavad ettevõtted oma positsiooni tugevdada tulevikku äh, arvestades. ja nüüd küsimused äh, professor Allesele mul oleks huvitav teada saada. minu omaalgatuslikku raportis ei suutnud ma käsitleda kõiki küsimusi, mis seonduvad teiste Euroopa poliitika valdkondadega, mis on seotud sellega, mida me täna arutame. see oli minu ees seisev raskus, aga härra professor, kas on võimalik leida õiglane tasakaal selle kavandatava direktiivi ja teiste direktiivide vahel, mis on osa meie ühenduse õigustikust? kas on võimalik lahendada kõik need probleemid? ma arvan, et see on võimalik, komisjon peaks sellega tegelema. ma usun, et äh, sidusus äh,, tagamine, kooskõla saavutamine teiste direktiividega võib tekitada raskusi, kuid ma tahaksin kuulda ka teie arvamust selles küsimuses. ja viimane küsimus. mida teie arvates tuleks selles direktiivi ettepanekus muuta, parandada? Ehm, mida ma peaksin oma kompromissmuudatusettepanekutes käsitlema ja millised on need aspektid, eh, mida me ei tohi ohver-, ohverdada? millest ma peaksin hoiduma? et mitte õõnestada seda positiivset tulemust, mis on siiani saavutatud. järgmisena proua Lopa Fontanja suur tänu, proua esimees. aitäh kõigile. ma teen lühemalt kui minu kolleeg. kõigepealt loomulikult soovita, sooviksin teid õnnitleda ja tänada kõiki kõnelejaid, teie poolt tehtud tööd on olnud väga oluline veelgi enam, kuna praegusel hetkel on tõesti ülioluline, et me detailselt äh, seda teemat käsitleme. seda selleks, et äh, jah, millised peaks olema need küsimused, ma ei saa midagi detailselt esitada, sest kõigepealt tahe, tahaksin kõiki neid äh, põhjalikult läbi vaata, vaadata, enne kui teile küsimusi esitaksin, kuid äh, võin öelda järgmist me tahame olukorda parandada, isegi kui lootuskiirt ei paista, arvestades praegust olukorda, ettevõtete seisukorda ja töötajate olukorda. aga samas me peame jätkama tööd. ma ei tea, kuidas meil on võimalik novembri täiskogule sellega minna, tegemist on väga kompleksse küsimusega, siin on palju nüansse ja me peame mitmed asjad läbi rääkima selleks, et see oleks kõikidele riikidele vastuvõetav. see on tõesti keeruline, mul on ka endal kõhklusi, äh, kas direktiiv või soovitus ja ma arvan, et kui liikmesriigid ei soovi seda direktiivi kujul näha, siis nad lihtsalt lükkavad selle mõtte tagasi. mida me teeme heade tavade küsimusega, kuidas neid jõustama hakatakse? ja kas me vaatame, millised riigid äh, neid jõustavad, millised mitte, nagu te ütlesite, siis on äh, väga suured erinevad äh, liikmesriikide vahel. mis aga puudutab seda väljavaadet miinimumstandarditeks selleks, et olukorda veidigi parandada, nagu ma juba ütlesin, siis võtan teiega isiklikult ühendust selleks, et detailsemaid küsimusi esitada peale dokumentidega tutvumist. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? Rahanna, palun. suur tänu, proua esimees. mul on üsnagi konkreetne küsimus äh, ekspertidele. ma usun, et konkreetsed äh, parimad tavad näiteks nagu meil on Saksamaal suur osalus, äh, mis puudutab restruktureerimist ja muutusi. meil on massiliselt inimesi ähm, vallandatud, koondatud äh, töötajad on selle teemaga otseselt äh, seotud, neid äh, teavitatakse, tööandja esindajad äh, või töötajate esindajad osalevad läbirääkimistel. nagu ma ütlesin, siis Saksamaal on osalus väga aktiivne seoses restruktureerimisega. ja ma ei leia, et see konkurentsivõimele oleks kuidagi halvasti mõjunud, pigem vastupidi ma saan seda öelda, sest enne äh, ma töötasin ettevõtluses paarkümmend aastat, mul oli oma ettevõte, mida ma juhtisin, meil oli ligi sada taolist tüüpi äh, kokkulepet äh, ja kõik toimis väga hästi. seega ma ei usu professor Alessi väidet, et, et see võib ettevõtteid kuidagi kahjustada, pigem vastupidi Saksamaa olukorras on töötajad kindlad, et nende huvisid on esinda-, huvid on esindatud, et neid teavitatakse tulevastest suundumustest. minu arvates on see tõesti tõestanud, et tegemist on väga kasuliku lähenemisega. minu arvates on keeruline selle kohta konkreetset äh, konkreetseid andmeid välja tuua, aga samas, kui töönõukogudest ja töötajate esindajad organisatsioonidest neid ähm, välja kutsuda, ma võin nimetada ka mitmeid juhte, kes on seda tüüpi ähm, menetlustega seotud, siis nad kõik saaksid rääkida äh, selle positiivsetest külgedest, ähm, sest tõesti keskendutakse restruktureerimisele tegemist on usalduse õhkkonnaga, töötajate õigused on esindatud ja nende vajadustega arvestatakse, minu arvates on see tõesti Euroopale väga oluline lisandväärtus. see oleks väga hea näide parimate tavade kohta. ma ei räägi siin mitte nendest andmetest, vaid kogemustest, nagu ma ütlesin, mul on endal kakskümmend viis aastat kogemust selle kohta koolituste äh, kollektiivse ja ka üksikisiku tasandil on midagi väga olulist. Saksamaa ettevõtetes on see tavapärane, neil on äh, täiendkoolitused, sest see on mõlema osapoole huvides. ja nagu öeldud, siis äh, osalus on väga kõrge seda tüüpi restruktureerimises ja see on tõesti mõlemale osapoolele väga oluline lähenemine ja see ei mõjuta kuidagi ettevõtte konkurentsivõimet halvasti. härra Serkas, dokument on äh, suurepärane algatus. ma tahtsin lihtsalt täpsustada mõningaid äh, nüansse tegemist on omaalgatusliku raportiga, see edastatakse komisjonile härra Serkase algatus on suurepärane, see on me, ka meie komisjonile väga hea ja vaatame, kas tegemist on soovituse või äh, direktiiviga. tulemus on tõesti äh, komisjoni kätes ja tööhõivekomisjon peab äh, detailselt ettepanekut analüüsima ja vaatama, et meil on, oleks väga hea ja ülevaatlik äh, arusaam paigas, suur tänu! aitäh! kas keegi soovib veel sõna? väga hea. kui mitte, siis võime selle teemaga lõpetada, juhul kui äh, kõnelejatest keegi ei soovi märkuste kohta midagi öelda. palun, kui, kui te soovite sõna, siis jah, aitäh. mina tahaksin kõigepealt vastata sellele üldisele küsimusele, mis äh, puudutab äh, turvalist paindlikkust. nagu ma oma ettekandes välja tõin, siis minu arvates see on üks lisandväärtusest äh, seoses selle ettepanekuga see võimaldab äh, tööandjate kohustused ja riigi ja ametivõimude kohustused tasakaalustada paindlikult äh, vastavalt teie viimastel aastatel äh, tehtud muudatustele tööseadustes. ja sellega seoses on minule oluline, et ettevõtted on kaasatud ka selle turvalisuse aspektiga. õiguskoolitusele, see on üsnagi keeruline küsimus. me peame seda vaatama mitte vaid eh, nii-öelda ettevõttele täiendava koormuse panemise perspektiivist, aga ka sellest vallast, et me toetame koolitust, struktuurifondi ja äh, ja riigi toetuste kaudu. minu arvates on see väga oluline. põhiküsimus, kas see on täiesti võimatu või on see võimalik äh, juriidilisi külgi täiendada, isegi kui see ei ole direktiiv, vaid seadusandlik algatus, minu arvates on võimalik ja ma olen oma tehnilistes märkmetes selle välja toonud, see peaks olema teil ka olemas. meie tuginema olemasolevatele andmetele. meil on äh, tugev äh, vundament, mille me saame luua ja järgmine samm on loomulikult äh, tihedalt seotud kaasotsustusmenetlusega. ja see, mida ütles äh, teie Saksa kolleeg, jah, loomulikult ma rääkisin siin kohustustest, mitte vaid sellepärast. Te viitasite siin äh, nii-öelda koormale. Saksa lähenemine on minu arvates selline, et ühel või teisel viisil äh, on see ettepanekus rõhutatud, äh, ehk siis ettepanek liigub selles suunas. ja mina leian, et äh, see restruktureerimise protsess saab sellisest lähenemisest kasu ma ei ole vastu, ma pigem olen täiesti selle poolt ja ma leian, et Saksamaa ettevõtete käitumine näitab, et see on õige viis, eh, mida mööda, kuidas edasi liikuda. kas keegi soovib veel midagi lisada? jaa, suur tänu, ma tahtsin vastata sellele, mis puudutas koolitusõigust. koolitus on midagi, mida kõik toetavad, keegi ei ole kunagi koolituste vastu. Äh, kolleeg Matrixist rääkis, kui oluline see on äh, tööalase konkurentsivõime valdkonnas. ma tahtsin teile esitada ühe fakti, nagu ma enne ütlesin, siis see, kuidas ettevõtted äh, restruktureerimisega toime tulevad, ei ole väga hästi dokumenteeritud, aga selles vallas on meil teavet küll. Euroopa töötingimuste uuring, mille viis läbi Euroopa sihtasutus kahe tuhande kümnendal aastal, esitas äh, küsimuse töötajatele, kas neid, neil on olnud koolitusi, mis on tööandja poolt tasustatud eelmisel aastal ja vaid kolmkümmend seitse protsenti neist vastas, et jah. ja see oli palju madalam nii mõneski riigis. minu arvates see tõesti näitab meile väga selgelt, kas meil on vaja need õigused töötajatele tagada või mitte. jah, palun mis puudutab äh, koolitusõigusi või kohustust äh, koolitustel osaleda. minu arvates väga huvitav nüanss ettepanekus on see, et äh, koolitusvõimalused ettevõtetes on justkui midagi, mis on õigus, on Euroopa väärtustele tuginev. seda aga ei peaks võtma kohustusena ettepanekus on mõlemalt poolt selline prognoos vajaduste kohta koolitusvaldkonnas keskpikas ja pikemas perspektiivis. kõik, kui kõik huvirühmad sellises ähm, ennustam- või prognoosimisel osalevad, siis kõigi osalemine peaks, koolitustel peaks olema äh, mitte vaid kohustus, vaid äh, neil peaks olema ka sügav huvi selle suhtes. see tuleneb ka meie ettepanekust. siis äh, küsimus, kas meil on vaja restruktureerimises ähm, aktiivset lähenemist, mitmed uurimused on meile näidanud, et restruktureerimine on püsiv majandusvahend ja selle majandusliku vahendiga äh, mõjutame me väga oluliselt majandust. näiteks äh, sotsiaalne integratsioon, piirkondlik äh, majanduskasv, äh, demograafilised muutused ja muud nüansid on kõik teemad, millele on vaja konkreetset majanduslikku vahendit, mis on ratsionaalne ja konkreetne ja minu arvates direktiiv oleks sobis, sobiv, selleks sobiv viis direktiivis oleks miinimumstandardid. see võtaks arvesse seda, mis liikmesriikides on juba kehtestatud äh, siseriiklikul tasandil. samas aga need, kellel ei ole miinimumstandardeid, oleksid kohustatud need äh, looma liikmesriigis, kus on kõrgemad äh, standardid restruktureerimisega toimetulemiseks, ei satuks probleemide alla, aga tegemist oleks lisandväärtusega väga paljudele teistele liikmesriikidele, kus neid miinimumstandardeid ei ole või kellel on raskusi nende eh, olemasolevate vahendite rakendamisega. Euh, suur tänu nende argumentide eest äh härra Kann, kas te soovite veel midagi lisada? ei? hästi. siis me oleme ka töötajate teavitamise ja nõustamise ning restruktureerimise prognoosimise nii-öelda esietendusega ühele poole saanud, see oli esimene kord, kui me tutvustasime ees ekspertide juuresolekul Äh, seda teemat ning väga mitmed argumendid olid tõesti kaalukad, mõned ka üsna spetsiifilist laadi. ning see on tegelikult väga hea võimalus diskussiooni alutami-, arut-, alustamiseks, nii et ma tänan teid kõiki. härra raportöör, kas me võiksime nüüd minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis kujutab endast teiepoolset tutvustust äh, teie raportile tehtud muudatusettepanekute kohta ja neid muudatusettepanekuid on päris palju. jah. nagu te selgitasite, proua äh, esinaine, meil on siin tegelikult kokku üheksateist muudatusettepanekut nii et praegu me oleme nii-öelda sissejuhatavas staadiumis, kui te vaatate neid muudatusettepanekuid ning nende hulka, siis on selge, et tegu on väga väga mitmekesiste muudatusettepanekutega, siin on sisulisi probleeme, on tehnilisi probleeme. meil variraportööridega juba toimus üks ettevalmistav kohtumine, et vaadata mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid. ma arvan, et umbes kaheksakümmend protsenti nendest muudatusettepanekutest, mis on esitatud, võetakse ka arvesse, need on kõik väga asjakohased, et ettepanekud, näiteks palutakse suuremat paindlikkust, rohkem sügavuti minekut mõningates tekstiosades. nii et ma arvan, et me peaksime vaatama põhjalikumalt läbi meie arutelus need komplekssemad ja keerukamad osad. esiteks on meil vaja muidugi natukene rohkem veel aega selleks, me peame läbi lugema kõik need muudatusettepanekud ja arutama neid. tahtsime ka natukene rohkem teada saada mõjudest ning selle raport, raporti lisandväärtusest eh, nii õiguslikust eh, lähtepunktist kui mitmest muust lähtepungist lähtudes ja esimesel variraportööride kokku kokkusaatmisel jõudsime kuuenda soovituse juurde, aga ma arvan, et me peame nii ehk naa need kõik uuesti otsast lõpuni läbi vaatama. ma olen üsna optimistlik siiamaani tehtud töö osas. alati on inimesi, kes soovivad, et Eh, kellele ei meeldi Euroopa seadusandlused, meil on loomulikult olemas ju euroskeptikud, argumente, ka vastuargumente esitatakse palju, igal juhul peaks olema selge, et see öö, õigusakt annab lisandväärtust. me otsustasime vaadata artiklit kaks kakskümmend viis, artikkel kaks kakskümmend viis oleks meie teksti õiguslikuks aluseks ja samuti me peame mõtlema sellele, mis sorti õigusliku instrumendiga me tahame välja tulla, kas me soovime siduvat või mittesiduvat instrumenti. see viimane ongi võtmeküsimus minu arvates. nii et peame kõik mõtlema, mida me siin tegelikult saavutada tahame ja kuidas me soovime tööga edasi minna. ma loodan, et tänane pärastlõuna ja saabuvatel nädalatel tehtav töö selles vallas siin parlamendis ja samuti ka rahvusparlamentides võimaldab meil teha tõsiseid parandusi, pidada asjalikke arutelusid ja räägin veel sellest, et raport on kaheks osaks jagatud. esimeses osas me kõige viimasel hetkel otsustame, et mis sorti õiguslikku instrumenti me tahame ja siis teises osas räägitakse erinevatest aspektidest restruktureerimisega seoses, kas nad on siduvad või mittesiduvad. ja ma arvan, et minu kohustus on siin ka kinnitada, et meil on vaja arutada seda teemat nii ehk naa, sõltumata sellest, missugusele otsusele me lõpuks jõuame kasutatava õigusinstrumenti osas. mõned soovivad direktiivi, soovitakse ka rohkem kohustavust. igal juhul kõik mida me üritame siin saavutada, on see, et meil oleks niisugune dokument, mis on rakendatav ja kasutatav, olgu ta siis kas, kas siduv või mittesiduv, nii et siin tekstis peavad kõik võimalused välja tulema. kui me räägime kasutatava õigusinstrumendi olemusest, siis üritaksime selles vallas edasi minna muidugi praegu oleme alles väga-väga esialgses staadiumis, me ei ole üldse veel sealmaal, et otsustada, aga välja arvatud kolm-neli muudatusettepanekut, siis üldiselt tundub, et kogu teema osas on suhteliselt üksmeelsed seisukohad. eksperdid juhtisid ka meie tähelepanu mõningatele asjadele nüüd ja muidugi on ka teatav hulk vastuseisu, näiteks kas see oli nüüd soovitusele kaks või kolm, ma täpselt ei mäleta. selles soovituses me räägime tehnoloogiliste muutuste jaoks ettevalmistamisest ja samuti eeldamisest ning räägime siis töötajate alalisest koolitusest. see on muidugi täiesti uus lähenemine, niimoodi ei ole varem tehtud. ning minu arust Euroopa perspektiivist on väga oluline, et selline ettevalmistustöö oleks paigas. kui me vaatame, mis toimub kahekümne aasta pärast, siis terve hulk praegu välja töötatud protsesse on tegelikult juba vananenud ja seetõttu on väga oluline, et ettevõtted valmistavad ennast ette tehnoloogilisteks muutusteks. see küsimus ei ole veel lahendust leidnud ning äh, liikmesriikide seisukohad selles osas, et äh, kas töötajatel on õigus väljaõppele, äh, selles osas ei ole veel ka mingisugust otsust vastu võetud. siis veel mõned küsimused, mis tekitasid muru, murepunkte. loodame, et saame kõik need asjad lahendatud lõpuks jällegi direktiivi rakendusala osas olla, ei olda ühel meelel. me rääkisime siin tööd, ettevõtetest, kus on vähemalt viissada töötajat ja kui me räägime restruktureerimisest, siis juhul, kui sada töötajat on puudutatud sellest restruktureerimisest, niisugused olid need suurusepiirid, mõned arvasid, et sada on juba liiga palju, et peaks seda rakendama ka väiksemate ettevõtete puhul me ei soo soovinud ka liiga palju kohustusi panna ettevõtetele nende soovitustega, nii et äh, kompromiss muudatusettepanekutes üritame me selgelt viidata sellele, et me räägime siin suurtest ettevõtetest ja suurte ettevõtete restruktureerimisest, aga samas on minu arvates oluline juhtida tähelepanu ka sellele, et me ei tegele siin õigusloomisega ning kui kunagi tuleb komisjonilt õiguslik algatus, siis me teeme ära kõik vajaliku, peame, peame arutelusid ja konsultatsioone, laseme teostada uuringud praegusel hetkel, ma lihtsalt soovitan nii-öelda võimalikud lävendid, millest oleks võib-olla natukene kasu minu arust oleks kasu sellest, kui me jätaksime asja üldiselt rohkem pisut lahtiseks ja paneksime paika ainult mingid miinimumstandardid. loomulikult need asjad võidakse lõplikult ka liikmesriikides läbi arutada. ja ma arvan, et sellega lahendaks lahendataks ka üsna palju probleeme, mis meil veel on. me ei ole rohkem eriti veel edu saavutanud, aga pidades silmas, et me oleme väga konstruktiivselt nüüd arutanud, siis mulle tundub, et kui me kõik niimoodi soovime, siis me jõuame kokkuleppele. ja kui inimesed mingisuguseid kompromisse ei ole nõus vastu võtma, siis me muidugi kokkuleppele ei jõua ma tean, et ma ei saa kindlasti sadat protsenti kõike, mida ma soovin, hoolimata sellest, et ma võiksin ju väga tahta võita. palun, Veronique Lope. Äh, suur tänu, proua esinaine. ka mina loodan, et me kokkuleppele jõuame härra Serkasega asi pole loomulikult selles, et, et keegi võidaks, vaid oluline on just kokku leppida. ma tean, et kokkuleppe saavutamiseks on meil veel suur hulk tööd ära teha. me peame kogu info põhjalikult üle vaatama vaatama seda e oletamise ja eeldamise olukorda, samuti väljaõppe küsimusi tahtsin lisaks ka küsida raportöörilt ühe praktilise küsimuse, mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid. võib-olla oleks võib-olla mõningaid lõikeid veel võimalik muuta. esimeses kompromiss muudatusettepanekus on kaasatud kolmkümmend kolm muudatusettepanekut võib-olla kui me natukene seda tehnilist külge muudaksime, siis oleks võib-olla natukene lihtsam ka lugeda kõiki neid muudatusi. nüüd, mis puudutab väljaõpet ja võimalikku kohustuslikku väljaõpet, siis tegelikult me peaksime mõtlema siin sõnastuse muutmisele. meie fraktsioon arvab, et see väljaõpe ja koolitus on võtmetähtsusega aspekt, vaevalt et keegi sellele vastu vaidleb, aga see kohustuslik aspekt, see võib olla keeruline nii ettevõtetele alla neelata kui ka töötajatele. loomulikult me tahame koolitust ja väljaõpet nimetada, aga kuidas seda kohustuslikuks muuta ja kas seda teha, selles osas ma ei ole nii kindel. siis on veel mõned aspektid, mida tahtsin puudutada seda kuulsime ka eelkõnelejate suust juba. väga oluline on see, et me ei läheks vastuollu juba olemasoleva seadusandlusega. peame vaatama ka, missugune siin on sotsiaalpartnerite roll ja lõpetuseks. nagu ütles härra Serkas me peame tõesti väga põhjalikult mõtlema ja kaaluma, enne kui me lõplikud otsused teeme. me peame otsustama, kas me räägime soovitusest või direktiivist restruktureerimise kohta. mina ei tea, kas see veel täiendavate direktiivide vastuvõtmine mulle eriti meeldib, aga seda otsustatakse pisut mujal. kui me aga vaatame kompromisse, siis oluline on see, et me kasutaksime ikka ühte ja sama sõnastust, hoolimata sellest, kas me räägime kohustavatest või mitte kohustavast asjadest. ja nüüd palun härra Bannion. jah, aitäh. mina ei ole selle teema juures variraportööriks ja ma tegelikult täna pärastlõunat alles hakkasin lugema seda dokumenti, nii et ma ei saaks öelda, et ma olen sellesse nüüd liigselt juba süvenenud, aga tahtsin nimetada kahte asja. esiteks, ma olen natukene skeptiline selle teksti metoodika osas, et kas me kõigepealt koostame teksti ja siis otsustame, kas see saab seadusandliku jõu või mitte ning isiklikust seisukohast on siin tegelikult terve hulk asju, mida ma hea meelega näeksin näiteks tegutsemis- või käitumisjuhistes, aga mida ma direktiivis kindlasti näha ei tahaks. nii et minu arvates on väga raske olla nõus praegu kasutatava metoodikaga, sellepärast et kuidas on võimalik otsustada, kas mingid seisukohad kaasata või mitte, kui me ei ole otsustanud, kas, mis instrumenti me kasutame. ma olen nõus ka siin härra Serkasega, et ta ei soovi võib-olla seadust hakata looma, sest et selle jaoks tuleb minna komisjoni, nõukogusse ja nii edasi, nii et mõelgem sellele ja ärgem unustagem, et hetkel on see metoodik ka alles üsna küsitav. nüüd koolituse ja väljaõppe küsimus. ühest küljest erinevate tasandite töölistel on väga-väga erinevad nõuded koolitusele ja väljaõppele ning teiseks väljaõppe ja koolituse nõuded sõltuvalt sellest, mitu päeva on aastas koolituse jaoks ette nähtud ja nii edasi, need sõltuvad töötajast, ettevõttest, tööajast. mina näiteks olen, pean maksma sel aastal tohutul hulgal ühe töötaja koolituse eest, aga ma maksan sel aastal tohutul hulgal, sellepärast et ta vajab igasuguseid litsentse ja lubasid, et mingisuguseid operatsioone üldse tegema hakata, aga järgmisel aastal ma ei kavatse küll sama palju maksta, sest et siis on sellel konkreetsel töötajal töötajal ju kõik käes, nii et ma arvan, et kui me koolituse väga kohustuslikuks teeme, eh, siis kindlasti tööstusharud tõusevad tagajalgadele. nii et me peame ikkagi ka ettevõtete huvisid silmas pidama. ja teine punkt. võime ju öelda, et, et restruktureerimise menetlust tuleb mõnikord aeglustada, aga mõnikord jällegi turul toimuvad muutusid nii kiir, kiiresti ja kui ettevõte suudab müüa ainult poole oma kaubast ja, aga samas on tal toita viissada töötajat, siis selleks ajaks, kui ta selle aeglase restruktureerimisega on ühele poole saanud, on ta tõenäoliselt tegelikult pankrotis ja kõik töötajad kaotavad oma töökoha. nii et tegelikult on väga oluline ikkagi pöörata tähelepanu ka ettevõtete huvidele ja arvestada turutingimustega, sellepärast et kui te turutingimuste ettevõtetega üldse ei arvesta ning kõik asjad väga konkreetselt ette kirjutate, siis tegelikult pikas perspektiivis võite kaotada veelgi rohkem töökohti. mulle tundus, et keegi peab selle ära ütlema ja ma siis nüüd ütlesin. suur tänu. kas komisjon te teil on mingi seisukoht, kas määrus, direktiiv või soovite sõna üldse lõpuks? ma ei tea, komisjoni nimel ei ole mul praegu veel midagi suurt öelda, sest et minu arvates on väga varajases staadiumis see küsimus alles ning seetõttu me peame võib-olla last laskma tal natukene veel küpseda ja kui me praegu selle vilja juba ära sööksime, siis oleks ta võib-olla pisut kibe. nii et ma ei ütle midagi. nüüd proua Lopes Fontanje, palun. jah, loomulikult ei ole mitte mingisugust probleemi kompromisside teistsuguse sõnastamiseks, seda me saame igal juhul teha. aga kui me komprom- ja kompromisse ka nii-öelda alakompromissideks jagada, see on ka võimalik siis Ühendkuningriigi kolleegi soovitus on ka täiesti vastuvõetav. nüüd me peame kõigepealt läbi lugema selle, mida ütlevad ekspersi, eksperdid koolituse osas, et mis koolitus maksab ja kui palju läheb maksma see, kui me inimesi ei koolita ja neile väljaõpet ei paku. ja missugused kulud on siis, kui me üldse mitte midagi ei tee me oleme kuulnud siin mitmesuguseid selgitusi, oleme vaadanud peamiselt sotsiaalseid kulusid, aga vaatame ka natukene majanduslikke kulusid, mis saab, mis majandus, missugused on kulud majandusele, kui me inimesi ei valmista ette nendeks muudatusteks. asi ei ole mitte niivõrd selles, et me paneme ettevõtete õlule järjest uusi kohustusi ja neid nendega kurname, asi on pigem selles, et kui ettevõtted pankrotistuvad, siis ka ühiskond variseb kokku ja me peaksime pigem vaatama, kuidas oleks kõige parem ettevõtteid päästa ning missugust tulemust nende päästmine annaks. sellepärast, et kui me seda niisugust avalikust sektorist, liikmesriikidelt, parlamendist tulevat, tulevat tõuget ei saa, siis tegelikult seitsekümmend viis protsenti töötajatest ei saa üldse mitte mingit koolitust ega välja õppida ning see on tegelikult täiesti mõeldamatu niisuguses maailmas, eriti praegu, kus me soovime, et Euroopa muutuks tugevamaks ja maailmas tugevamalt kanda kinnitaks. nii et ma tegelikult ikkagi ei loobu sellest, et ma üritan teid veenda, et koolitust on vaja ja selle osas peame meie mingid reeglid paika panema, see ei saa olla liikmesriigid otsustada, me peame üldreeglis paika panema, me peame panema paika mingisugused ähm, märgid, mis, mille põhjal liikmesriigid saavad teha oma otsuseid. nüüd mis puudutab seda, et kas direktiiv või mingi muu, puudutasin seda ka ühes muudatusettepanekus, aga üldiselt on see väga keeruline. me oleme üritanud siin kokkupõrkeid ja vastuolusid vältida erinevates sõnastustes, aga praegusel hetkel oleme me silmitsi erinevate väga keeruliste teemade käsitlemisega, aga me loomulikult üritame oma raporti pädevuste piirides endast parima anda, härra Bannion, metoodika. ma ei sooviks praegu siin takerduda arutelusse definitsioonidest ja nimetustest, seda te ka nimetasite, aga jällegi, kui me räägime kohustavast, siduvast või mittesiduvast, siis meie tegevust reguleerivad lepingud tegelikult ei sisalda niisuguseid asju nagu heade tavade seadustik või mingid käitumisjuhised ning põhimõtteliselt lihtsalt järjepidevuse mõttes me rääkisime komisjonide juhtide koosolekul ka sellest asjaolust, et meil tegelikult on terve hulk ja piisav hulk õigusloomelise instrumente tegelikult juba ole, olemas ja need on kohustavad ning kui me üli, üritame võtta kasutusele kohustava heade käitumistavade koodeksi, siis seda on väga raske ekspertidele seletada ja neil mõista, sest et niisugust asja tegelikult praegusel hetkel ei ole lihtsalt olemas. kõik küsivad e- ja soovivad erinevaid asju, nii et no kui te soovite õunapuult pirne saada, siis te ei saa ja siinkohal minu arust ka te augute vale puu all, kui küsimus on kohustava, kohustuslikus, siduvas või mitte siduvas, siis sellega on veel palju tööd ära teha, me peame siin kindlasti kompromissile jõudma, aga ärge muretse, muretsege, ma ei hakka siin nõudma mingisugust kindlat ettekirjutatud tundide arvu või muud sama konkreetset, äh, kolmkümmend tundi on mulle täiesti piisav, aga samas, kui me mitte midagi konkreetset paika ei pane, siis me ka mingit edu ei saavuta. nüüd edasi. ettevõtetest rääkides oleme me praegu peamiselt püüdnud neid mitte koormata, me soovime, et asjad oleksid paindlikud. sest et siiamaani oleme me kasutanud niisugust lähenemist, et inimesed ütlevad, et restruktureerimist ei saa ette näha, on, kehtivad force majeure tingimused, igasugused muutused toimuvad nii kiiresti, et seda ei ole võimalik ette teha. nii et me oleme üritanud ettevõtteid mitte koormata, aga tegelikult me peame ikkagi jätkama oma ettevalmi-, ettevalmistustöödega. me peame tegelikult tegutsema niimoodi, et ettevõtted valmistaksid ennast ette muutusteks tulevikus ja see ei ole minu arust halb. suur tänu, ma olen täiesti veendunud, et lõpuks me leiame head vahelahendused. ma tänan proua Lope Fontanjed ja Philippe Njood märkuste eest aga nüüd me oleme jõudnud oma päevakorraga lõpule. meie järgmine koosolek on kuuendal novembril, algab kell viisteist null null ja kestab kuni poole seitsmeni ning nüüd mõne hetke pärast toimub meil kohtumine volinikuga struktuuridialoogi küsimuses, nii et tooge nüüd oma liikmed tagasi, kui saate. suur tänu, hiljem näeme.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

Madame Hubertin.